<laughs> I shot you. Right. <laughs> um, let's start this, this afternoon. tere päevast, alustame siis oma tänase pärastlõunase koosolekuga ja nagu ma ka hommikul ütlesin, siis me ootasime ka kirja korrapärilt ja mis puudutas siis äh, sepamakseid ja siis me peame nüüd äh, edasi minema äh, formaalse taaskonsultatsiooniga. kirja me saime, nagu ma ütlesin, ja reegel seitseteist lõige kolm ütleb, et enne kui see täiskogule edasi läheb, läheb, ma küsin teie käest, kas teil on mingeid sellekohaseid vastuväiteid, kui vastuväiteid ei ole, siis ma õnnitleksin raportööri proua Assajat, ma tean, et ta ei saanud äh, kahjuks siia tulla, aga ta tegeles selle materjaliga väga usinalt. tahaksin teda selle eest tänada ja ma olen kindel, et ei olnud alati lihtne leida äh, kedagi, kes oleks äh, triloogi eesistujaks, siin pidime kogu aeg asendajad leidma, aga igal juhul olles olnud mitme sellise koosoleku äh, eesistuja, mul on hea meel, et me saame Poola eesistumise jooksul selle asjaga ühele poole ning me ilmselt näeme, näeme siia vaeva eurokriisiga ning nagu ma hommikul juba ütlesin, siis see näitab meile seda, et Euroopa Liidu institutsioonid teevad väga usinalt tööd selleks, et äh, laiendada ühisturu finantsteenuste äh, euroalal ja euro on selle tuumaks, nii et äh, meil on tegemist ikkagi usaldushääletusega siin me, ja loodetavasti euro on meie usaldust väärt ja Jean-Paul, kas te soovite võtta sõna? no, no, no. Jean-Paul ei soovi sõna võtta. No objection, no objection vastuväiteid ei ole, ütleb Jean-Paul. suur tänu, ma usun, et see oli üks nendest esimestest asjadest, mille kallal me koos tööd tegime viimase äh, koosseisu jooksul, nii et väga hea näha, et kõik asjad nüüd ilusti saavad valmis. kümnes päevakorrapunkt panus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi ja nüüd on igal juhul teie kord. Teie olete raportöör, palun. Merci, madame la president. suur tänu. Ehm, ma äh, osalesin lõuna ajal ühel ümarlaual ja mulle saadeti üks äh, väike SMS, öeldi, et äh, vajan demokraatiat ja Äh, minu meelest see oleks päris hea mm, meie raporti sissejuhatuseks. Äh, aasta aruanne majanduskasvu kohta, see on ju tegelikult äh, parlamendi tavatöö, aga ikkagi annab see meile võimaluse näidata, et parlamendil on tahet olla kaasatud, kaasatud demokraatlikku kontrolli ähm, liikmesriikide majanduse integratsiooni üle nüüd ähm, seekord on äh, aega meil ka komisjoni aruannet uurida, meie ähm, töötasime väga kiirelt koos variraportööridega ja mm, esimest korda siis äh, arutasime neid asju üheksateistkümnendal, nüüd mul ei ole eriti palju kommentaare komisjoni raporti projekti kohta või aruande kohta, seda niikuinii muudetakse, siis kui kõik on äh, oma muudatusettepanekud ja ettepanekud teinud. et äh, sisulise poole pealt on komisjoni öeldu üsna mõistlik ja sellega võib nõustuda lihtsalt aga tahaksin äh, siiski veel ühest aspektist rääkida, mida me arutasime variraportööridega, nimelt kuidas see parlamendi raport äh, majanduse edenemise kohta seostub kõigi uute äh, sammudega, mida on kavandatud Euroopa poolaastal. tööhõivekomisjonis tehakse tööd suunistega ja äh, komisjon ja selle äh, esimees äh, on jõudnud järeldusele, et meil on peaaegu kaasotsustusmenetlusega tegemist, tööhõivel on muidugi oma kindel koht Euroopa õigustikus, aga asjad arenevad ja viimase arutelu käigus õnnestus meil parlamendi ettepanekuid paremini koordineerida ja esitada oma täiesti õigustatud nõudmised seoses parlamendi pädevusega nende teemade kohta, kus tõesti on vaja Euroopas demokraatlikku kontrolli. kuidas siis nüüd olukorda parandada. loomulikult äh, võib ette näha nii, et äh, et käsitleme teemat nagu kaasotsustusmenetlust, siis läheb kiirelt, aga äh, siis kõik see kõik see töö, mis me peame tegema sõnastuse täpsustamisel, see läheb lihtsalt kaduma, kui me ühe hetkega kõik otsustame ära. nüüd ähm, teemat tuleb arutada me võiksime isegi äh, siiski muudatusettepanekutega võrdselt selgeid ettepanekuid teha. ja äh, tõesti ähm, esitada need parlamendi ettepanekutena ja öelda, et meie soovime majanduskasvu analüüsis, et neid arvestataks. ja me rääkisime siis äh, variraportööridega töökohtumisel neid küsimusi, see on lihtsalt üks etapp, aga ikkagi täna näiteks äh, võiks siiski kõne alla tulla äh, kuidas paremini parlamendi sõnumit edastada, väljendada oma soove, nõudmisi ja kuidas paremini komisjoniga koostööd teha, näiteks öö, äh, öö, äh, isegi aluslepingu muutmise puhul võib parlament kaasotsustajana kaasa lüüa. parlament ei ole minu arvates piisavalt aktiivselt tegutsenud, et, et sel moel tõesti oma nõudmisi esitada me ainult äh, reageerime. me oleme seda näinud kõikide oluliste teemade puhul. liikmesriigid äh, on ju tegelikult äh, ne-, isegi li-, liikmesriigid, kes on sarnast poliitilist värvi, suudavad kiiremini kokku leppida. nüüd me teame, et me peame tähe, tähtaegadest kinni pidama ja ma olen kindel, et me suudame organiseeruda nii, et Äh, et me äh, peame tähtaegadest kinni, komisjon on siin nagu meile vastu tulnud oma tööga, arvestades tähtaegu ja äh, meie võime nüüd nii-öelda palli edasi veeretada ja parlament ikkagi oma täielikku õigust demokraatlikule kontrollile ja seetõttu me võime reageerida, aga me võime ka oma võimu näidata, tänan uh,. suur tänu, Provence! Euh, suur tänu, esinaine, äh, aitäh raportöörile äh, väga hea alguse eest meie arutelule juba teist korda peame iga-aastast maksuraportit vabandust, äh, majanduskasvu analüüsi arutama. Ehm, praegu äh, on siiski äh, üsna, oleme siiski üsna algfaasis, ei ole seda ju pikki aastaid teinud, seega mm, tõesti, meil on ka Peresi raport veel võib-olla meeles ja, ja meil ongi peaaegu et võimalus kaasotsustusmenetluses osaleda selle teksti puhul on jälle nii, et äh, liikmesriikidel on äh, oma teekaart majanduse kohta ja muide, seda pole mitte kusagil arutatud, mitte kusagil üheski maailma parlamendis ei ole seda arutatud ja selle nimi on Euro pluss, pakt Euro pluss. ja kui te nüüd äh, vaatate, millist lepingut nad tahavad sõlmida, Europlussi on tegelikult äh, mainitud äh, ainult kolmel korral, see on valitsustevaheline kokkulepe, aga äh, selle kohta ei ole mingit arutelu toimunud ja parlamendid ka ei ratifitseeri seda. aga meie võime sisse viia sellise protsessi, kuhu kaasatakse ka parlamendid. näete meil on ikka äh, oma nõudmised, nagu alati, meie tahame, et parlamenti kaasatakse strateegilises majanduskasvu analüüsis, äh, me äh, nimetame seda majanduskasvu analüüsiks või, või suunisteks lausa, loomulikult taheti meid kõrvale jätta ja öeldi, et Euro pluss äh, on tegelikult alusdokumendiks suunistele. aga see ei, ei tähenda midagi. kuidas on võimalik, et räägitakse nüüd ainult Euro plussist, äh, kui äh, see on nii-öelda non-paper, see, seda pole keegi arutanud, volinik käis siin ähm, eesistujaga, kunas nad käisid siin, rääkisid siin peale seda ajaloolist tippkohtumist meile, meie küsisime nende käest ja siis volinik ütles, et tema jaoks on, peab see majanduskasvu analüüs tulenema sellest paktist Euro pluss aga nüüd raporti juurde. minu meelest oli äh, tegemist sellise strateegiaga, et edastada paar poliitilist sõnumit, raport on lühike, ma toetan raportööri mõtet, aga nüüd võib-olla sellele võiks ühe lisa teha, kus komisjonile ja nõukogule saab näidata selgelt, mida tuleb parandada majanduskasvu analüüsis see poliitiline äh, sõnum on just selles ja ma arvan, et ka Euro plussi kohta peame me selge seisukoha võtma, sellepärast et äh, kujutage ette, äh, kui seda hakatakse strateegilise tekstina paralleelselt läbi, läbirääkimistel kasutama. nüüd kui räägitakse, et tekstis pakutud prioriteetidest, siis äh, rõhk on muidugi riigivõla vähendamisel. Mm, komisjoni prioriteete vaadeldes teeksin siiski ettepaneku, et äh, kriisi sotsiaalsed tagajärjed äh, tööpuudus, neid aspekte ei saa lihtsalt mingisuguste kõrvalelementidena käsitleda, sest ma ei kritiseeri siin meie raportööri, ma kritiseerin seda analüüsi, kus alustatakse eelarvedistsipliinist, kuid eelarvedistsipliini pidamiseks on vaja ju majanduskasvu, vahendeid ja tööd, tööhõivet mul on hea meel raportööri ettepanekute üle, siis kui ta viitab vajadusele investeerida haridusse, teadusuuringutesse in,, in, innovatsiooni, energiasse, infrastruktuuri, see on põhitelg minu arvates ja see, selles küsimuses peab ikkagi leidma tugeva kompromissi ja et just selline sõnum meilt Euroopa Parlamendist ka väljuks nüüd äh, punkt üheksa, investeeringud, investorid ja äh, pankade kapitali küsimus. siin võib-olla peaks äh, arutama Otmar Karasega, millist sõnumit me täpselt tahame esitada. kahe tuhande kaheteistkümnes aasta on ikkagi väga eriline, pangad ühest küljest peaksid nagu äh, rühma pingutama, aga teisest küljest ähm, muudetakse ka nende äh, riigivõlgade noteeringut, seega me peame väga hoolikalt kaaluma, millist sõnumit edastada. siis mm, on siin juttu veel struktuurireformidest. ma võin rääkida igasugustest struktuurireformidest, aga oleks ikkagi hea teada, mida me mõistame struktuurireformi all. niisugune reform, mis viib lihtsalt pi-, palkade indekseerimiseni või äh, pensionide vähetamiseni, ei ole minu arvates äh, küll selline punkt, kus, kus on võimalik lihtsalt äh, konsensust leida. sugugi mitte. ja viitan siin ka äh, punktile üksteist see tekitab minus küll probleeme. nüüd ähm, sellega võib-olla lõpetaksingi, tänan veel kord raportööri, et ta oli alati valmis äh, koostööd tegema, pidas kalendrist kinni ja tänan ka teda tema läbirääkimismetoodika valiku eest äh, suhetes nõukoguga ja lisaks sellele muide kõikide pilgud on nüüd suunatud uuele lepingule, mida läbi räägitakse ja põhimõtteliselt on ju see majanduskasvu analüüsi arutelu eh, selline protsess, kus kahte erinevat sorti vahendeid kasutatakse, nimelt ma tuletan neid teile ka meelde, ühest küljest eh, Euroopa kakskümmend kakskümmend või Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend mm, strateegia, see peab ju ka kuidagi reaalsuses väljenduma, ei saa ainult pare-, eh, paberile jääda eelarvekohustused liikmesriikides ja teisest küljest on mak-, kasvupakt, äh, majanduskasvupakt, äh, mis on seotud äh, samuti liikmesriikide majanduse stabiilsusega. suur tänu uh,! Thank you! suur tänu, Silvi! Merci, Sharon! Merci beaucoup! suur tänu! suur tänu raportöörile tänu ka kommentaaride eest. tõesti, me oleme arutanud kuuest õigu-, äh, kuute õigusakti ja äh, aluslepingud ja kõiki ja mm, tõesti on nagu raske välja tuua seda olulist äh, kogu selles pikas protsessis. tahaksin siiski öelda, et me tunneme valusat puudust arutelu järele Euro pluss pakti üle nüüd on hakatud juba seda ka õigusaktidega seoses nimetama ja, ja aluslepingu projektiga seoses. ja kui on tegemist rahvusvahelise lepinguga, siis see äh, vihastab mind küll kujutage ette, terve protsess kulus selleks, et võtta vastu strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend ja nüüd eh, pole Euro pluss eh, paktist kusagil juttu olnud. nüüd eh, seetõttu ma olen eelkõnelejaga nõus ja nüüd milliseid äh, prioriteete esile tuua? komisjon on valinud need prioriteedid, mis iseenesest on ju täiesti vaieldamatud, ma ei vaidlusta neid, äh, aga strateegia kakskümmend kakskümmend, seda polegi siin kusagil nagu näha. Ähm, Jean-Pauliga olen nõus ka selles suhtes, mis puudutab meie täpset sõnumit. me ei saa mingisugusesse äh, põhjatus äh, majandusanalüüsi laskuda selle komisjoni dokumendi üle, me oleksime siis ju majandusprofessorid kõik, aga me peame mõtlema, milline oleks meie sõnum. Äh, võib-olla peaks äh, siin rõhutama, kui oluline on sotsiaalne aspekt, fiskaalne aspekt, institutsioonide roll ja kuidas seda dokumenti saaks siiski hoida sellistes pro-, äh, proportsioonides, et, et äh, ta oleks siiski hallatav. muide, eelmise aasta sama dokumendiga võrreldes on, oli meil ju äh, ühte-teist oodata ka, aga ma praegu rohkem neist ei räägi, tänan um,. Philippe. Thank you, Sharon. Philippe suur tänu, Jean-Paul, kas Kristjanile ka võiks tere öelda? ma pöördun Jean-Pauli poole. nüüd ähm, kõigepealt sellest raportist ja selle ülesehitusest. Äh, mina siiski oleksin viidanud sotsiaalkomisjoni ja töökomisjoni tööle, siin vii- äh,, rääkis ka siin prioriteetidest, tõesti äh,, kolmes-neljas punktis äh, arvame meie, et, et seda analüüsi tuleks parandada just äh, sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas. igal juhul ähm, on raporti struktuur äh, hea, hästi jälgitav, loetav ja ma loodan, et see aitab meie selget sõnumit edastada. nüüd majanduskasvu, aasta majanduskasvu analüüs äh, samas on äh, kuidagi kaotanud nagu äh, sidususes. ühest küljest on ümberjagamine olu-, hea mõte, aga samas on nagu mingisuguse kinnise ideega tegemist seoses nende eelarve rangete meetmetega ja ma arvan, et äh, me peaksime äh, kuidagi tagama tasakaalu nende kahe asja vahel. Äh, strateegia kakskümmend kakskümmend, mm, kuus õigusakti, mm, mm, kuus õigusakti pidid ju strateegiat paremini piiritlema, aitama seda ellu viia ja see vajadus muide peaks ju ka Äh, olema kuidagi selles analüüsis kajastatud. kasinusmeetreid ei saa jagada niimoodi, et esimesed meet-, kasinusmeetmed, teised äh, kasinusmeetmed, kolmandad kasinusmeetmed ja siis kuskil hoonealuses märkuses on meil veel strateegia kaks tuhat kakskümmend, ei ole ju nii. eelarvedistsipliin ja investeeringud, need peaksid olema ikkagi äh, komisjoni komisjoni eh, tekstis läbivalt ka esile tulema. ja eh, läbivate küsimuste seas on minu jaoks oluline ka makromajanduslik tasakaal eh, ja nii-öelda kriisinakkus või spillover efekt, nimelt teatud kriisipiirkondade ohtlik mõju naaberriikidele tänases tekstis minu meelest ähm, oleks vaja ikkagi, äh, kui te mul lubate kasutada sellist äh, väljendit ornungspoliitik, et peaks nagu kuidagi asjad täpsemalt ära rääkima. nüüd ja nüüd kriisist väljatulek kõik sõltub ju sellest, kui, kui otsustavalt me suudame riigivõlakriisile vastata. jällegi, tegemist on olulise elemendiga, makromajanduslik tasakaal on ääretult oluline, meie kontroll finantssektori üle on aga teine küsimus. nüüd eelarvedistsipliin ei ole sugugi äh, teise tähtsusega, aga see ei ole ka ainus öö, äh, oluline teema, mitmesuguseid äh, olulisi teemasid on kui me kõiki neid teisi küsimusi ei lahenda, siis ei aita ka eelarvedistsipliini lahendamine midagi. nüüd kuues õigusaktis me oleme öelnud, et avaliku sektori kulutused ei saa eh, kasvada kiiremini kui SKT kasv, kui ja seda aspekti ei tohiks eh, ignoreerida, kui me ütleme, et Ehm, tulu muidugi võib, või võib kasvada, ehm, aga teatud tingimustel. nüüd punkt kümme. Ehm, vajadus sisenõudlust tugevdada, jällegi see on seotud makromajandusliku tasakaaluga, kindlasti me teeme ma-, oma ettepanekuid siin teksti parandamiseks ja Pervanš, täie-, küsisid täiesti õigesti, mida see tähendab, struktuurireform, struktuure reformida, majandust reformida, sotsiaalsüsteemi reformida, miks mitte? siin ärgem siiski, ärgem siiski rääkigem äh, vahendite ümberjagamisest sotsiaalses mõttes, me, aga me teeme kindlasti oma konstruktiivsed ettepanekud ka selleks, tänan suur tänu ja Niklas, palun. suur tänu. ja ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri, sest äh, selle lühikese ajavahemiku jooksul ta on andnud meile hea aluse diskussiooniks selle olulise küsimuse osas. ning ma tahaks samas ka öelda seda, et minu fraktsiooni jaoks probleem ei ole niivõrd seotud äh, aja küsimusega või sellega, et komisjonile võiks olla rohkem aega antud selleks, et analüüsi teostada? või et ka küsimus oleks siis äh, rohkem juba äh, äh, demokraatilise legitiimsusega seotud, äh, see on selge, et äh, kui on see aluslepingus kirjas, siis meil on õigus seda nõuda ma vabandan, et siin on väga palju taustamüra. nii et kui me ei räägi sellest äh, demokraatlikust legitiimsusest, siis tõepoolest äh, me võime ju nõuda, et parlament oma rolli täidab ning kui aluslepingu tuleb muuta, siis me peame selle vastavalt äh, oma rolli ka täitma, kuid põhimõtteliselt on tegemist ikkagi poliitilise teemaga ja nüüd, kui ma loen äh, komisjoni iga-aastast raportit, siis ma näen siin seda, et raportöör põhiliselt on äh, selle analüüsiga nõus ja meil on olemas kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüs, mis järgib samasugust äh, põhimõtet kui aasta kaks tuhat üksteist majanduskasvu analüüs, rääkisin komisjoni tekstist, ning seega ta esitab meile samu äh, poliitikajuhtimise põhimõtteid, tehes seda äh, jõulisemal viisil. nii et kui me räägime siin jah uuest äh, leppest ja nõnda edasi, aga see komisjoni poolt esitatud tekst liigub täpselt samas suunas nagu eelmisel aastal esitatud tekst. meil on olemas siin need karmid finantsmeetmed, mida sisse tuuakse, aga ma ei tea, miks inimesed sellega nõus on, sellepärast et me juba nägime, et see viis majanduslangusele, see tekitas suure sotsiaalse ebavõrdsuse ning see tekitab erinevaid sotsiaalseid raskusi ja ta isegi ei toimi majanduslikus mõttes. see ei anna ka mingit keskkonna või majanduslikku äh, õiglust ega ei võimalda ka kestlikku majanduskasvu saavutamist ehk siis, kui meil on tegemist selle äh, ettepanekuga siin, vaadates majanduskasvu analüüsi, siis sellest igal juhul kasu ei ole. vaadates järgmist kuuekuulist perioodi, me tõepoolest, ma isegi ei saa aru, miks me arutame midagi sellist siin, mille puhul me juba nägime, et äh, see idee on läbi kukkunud ja põhimõtteliselt äh, lisaks sellele, et me nõuame Euroopa Parlamendile laiendatud tähtsust ja suuremat rolli, aga samas me võime öelda seda, me ei ole nõus selle põhimõttega, mille põhjal see tekst meile on esitatud. ning me ei ole rahul ka selle määraga, mis ulatuses raportöör on nõustunud komisjonipoolsete äh, faktide ja leidudega nii et ma mõistan küll seda äh, väga hästi, olen nõus parlamendi poolt äh, mängitava rolli äh, kirjeldusega, kuid samas ma tahaksin esitada muudatusettepanekud, mis annaks selle raportile vähe rohkem sisu. suur tänu, ma vabandan, Nikolas, et siin see saal on väga mürarikas siin, et lugupeetud kolleegid ehk äh, oleksime natuke vaiksemalt. ma, ma vaatan, kes siin järgmine kirjas on. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin raportööri tänada tema hoolikalt ette valmistatud raporti ees, loomulikult me peame vaatama, milline see tekst välja näeb siis, kui muudatusettepanekud on juba kirja läinud, vaadates ka kompromisse, kui praegusel kujul ma olen valmis äh, Äh, seda raportit toetama. kaks tuhat kaksteist majanduskasvu analüüs teeb alguse teisele Euroopa semestrile, mis puudutab majandus üldjuhtimist. siin on tegevuse prioriteedid paigas, mis puudutavad nii Euroopa Liidu kui rahvusriikide tasandit. millised peaks olema võtmeprioriteedid? kui minu käest küsida, ma tahaksin äh, tsiteerida Kennedy Reaganit, mis ütleb, et, äh, et kui meil on tegemist äh, tõusulainega, siis see tõstab üles kõik laevad, nii et tähendab, et olulisi õppetunde me võime äh, näha ka tarnepoolses majanduses. kõige parem viis majanduskasvu tekitada on see, et me vähendame tõkkeid inimestele kaupade-teenuste pakkumiseks, mis tähendab, et me peame vähendama makse ning võimaldama suuremat paindlikkust selleks, et vältida ülereguleerimist, me peame liberaliseerima tööjõuturu tundub, et see on natuke keeruline raportööri jaoks, kuid selleks, et tuua kasvu eurotsooni, meil on vaja äh, Äh, teistsugust majandust, vähemalt reguleeritud majandust. ma ootan huviga selle dokumendi edasist progressi, kuid ma usun, et praegusel kujul oleks see raport minu jaoks ka täiesti vastuvõetav. Elisa. Obrigada. Hum, eu vou tentar... Suur tänu. ma ei korda seda, mida kolleegid on juba öelnud minu põhilised kommentaarid on järgmised. ma usun, et äh, äh, raportis on mitmeid häid punkte ja eriti mulle meeldib see, et, et võib-olla, et see võiks olla ka parem, kui tõepoolest Euroopa Parlamendi roll on siin hästi kirjeldatud, et parlament on lähemal kui tervele protsessile. mis puudutab äh, selle teksti sisu, siis ma arvan, et kui meil on tegemist äh, six-packiga, siis suuremaks probleemiks, mida me tundsime, oli see, et ei olnud mingit kasvukava, innovatsioonikava, konvergentsikava. ning me jõudsime lõpptulemusena siia, Äh, meil ei olnud tegemist täieliku äh, kokkuleppega, kuid üldjoones kokkuleppega, selles mõttes meil on vaja kasvukava selleks, et me suudaksime tasakaalustada kõiki neid asju, mida, äh, mida ei olnud kaetud Sixpackiga. sest Sixpack keskendus liiga palju distsipliinile, sanktsioonidele, kontrollile. ja ma usun, et kui me vaatame majanduskasvu analüüsi, siis me ei peaks siin kordama neid asju, millega Sixpack juba tegeleb. ma arvan, et EGIS peaks olema siis meie kasvu ja innovatsiooni analüüsi võimalus, see peaks olema ka vi-, piisavalt kõrgetasemeline dokument ja kui me vaatame lõiget kümme, siis siin on kirjas see, et meil on küsimusi mitmetesse äh, liikmesriikidesse, mis on seotud liikmesriikide tootlikkusega, tootlikkus ei ole piisav teatud liikmesriikides ja me räägime piirangutest ja distsipliinist, selle asemel, et rääkida kasvust ja konvergentsist. kas ma peaksin ehk ootama, kuni kolleegid oma jutuajamised kõrval lõpetavad? lugupeetud kolleegid, tõepoolest see on väga keeruline, kui äh, kõik inimesed räägivad ühel ajal, nii et palun, äh, eravestlused peaksid toimuma kuskil mujal. ja vahepeal saate kohvi ka võtta. kas ma pean nüüd ootama, härra Koses? okei okay, um Gostaria ainda de encontrar aqui no texto ning lisaks sellele ma arvan, et selle teksti põhjal ma tahaksin näha ka konkreetsemat viidet makromajanduslikele tasakaalu nihkele, mis puudutab six-packi. ma ei usu, et me peaksime siin sank-, sanktsioonide külge nii palju rõhutama, kuid äh, ma olen täiesti kindel, et me peaksime vaata, mida teha äh, ülejäägi osaga ning äh, kui me nüüd vaatame nüüd lõiget seitse, siis äh, Philippe on juba öelnud, et siin viidatakse konkreetsele tehnilisele elemendile. mis puudutab äh, keskpika perioodi SKT trendide piiramist, et see on liiga tehniline, liiga detailne ja ma tahaksin avaldada omapoolset toetust sellele, mida Felipe ütles. ja veel üks asi, mis ma tahaksin mainida, vaadates lõiget äh, üksteist, siis kui viidatakse siin tööturureformile, esimesed äh, inimesed äh, räägivad liiga palju ja ainuke inimene, kes praegu peaks rääkima, on Liisa Ferreira ja pärast seda proua Hööpner ja kui ma peaksin kogu aeg paluma teil vaikselt olla, siis meil läheb liiga kaua aega, enne kui me jõuame hääletusteni. nii et palun, hoidke ennast tagasi. ma taha, tean, et te tahate kõiki teisi tervitada, aga palun, Liisa. Eh, no parágrafo 11, mais do que pedir reformas no mercado üksteist siis, et selle asemel, et nõuda reforme tööjõuturul, mis tähendaks siis äh, survet äh, palgamääradele, see oleks palju parem, kui me viitaksime vajadusele, mis on seotud investeeringute ja koolitustega äh, ja äh, kakskümmend kakskümmend kavaga, nii et tõepoolest, et siis sellisel juhul me ei pea kontrollima palku, vaid me suudame isegi palku tõsta ja tõsta ka tootlikkust ning see on seotud omakorda äh, seotud siis eelmise tekstiversiooniga, mis puudutab tööturu tegevust, nii et see on üks asi, ma tahaksin, tahtsin öelda siis kõigepealt sisu. aga siis seejärel, et äh, me tahaksime ka tasakaalustada seda liiga, äh, vaadates siis seda liiga ranget kava, mis pannakse paika six-packiga, meie fraktsioon on selle vastu olnud ning ma tahaksin näha ka teatud elemente, mis puudutab makromajandusliku tasakaalu nihet, jooksuvkonto ülejääki, kõiki asju, mis mõjutavad kasvu ning kui me vaatame seitset uuesti, siis me vaatame riigi kulutuste ja SKT kasvu seost ning üksteist tootlikkuse kasv olemasoleva tööjõu hulgas, selle asemel, et rääkida pidevalt palgakulu vähendamisest. nii et tegemist on asjaga, mis võiks olla kirjas, aga seda ei ole piisavalt selgelt väljendatud, palun Danuta. Thank you, uh, Sharon uh,. I would like to comment suur tänu, ma tahaksin kommenteerida lühidalt uh, punkti kümme Jean Paulier raportis, mis puudutab struktuurilist reformi ma usun, et see semester ei puuduta ainult fiskaaldistsipliini ning äh, äh, poliitilist koordinatsiooni, kuigi need on väga olulised, siis tegemist on tõepoolest väga olulise instrumendiga, mis on meil selleks, et toetada struktuurireformi. see oleks väga hea, kui me saaksime komisjoni käest nõuda sellist võrdlevat analüüsi, mis puudutab struktuurilisi reforme, et näha, kuidas erinevad liikmesriigid on toime tulnud nende reformidega nii et me saaksime siis ka äh, seda informatsiooni võrrelda ja oleks väga hea, kui neid raporteid avaldakse iga aasta. suur tänu, Jean-Paul! suur tänu, teen väga lühidalt, ähm, sest niikuinii kõik on nii kannatamatud ja minu häält ei kuulegi, aga ma panin kõik ähm, märkused kirja. Äh, teemal on kaks aspekti, esimene on äh, küsimus äh, sellest, millise signaali peab parlament edastama oma kontseptsiooni kohta, oma arvamuse kohta, majandussuuniste puhul ning teiseks loomulikult tuleb kompromiss leida, meil on ikkagi erinevad lähenemised, parlamendi huvi on ikkagi selles, et et leida kompromiss ja loodame, et me siiski saame valmis ühisraporti, kus on ka tugev sõnum kõige olulise kohta, pole vaja jälle mingisugust uut äh, pikka dokumenti, mis jääb riiulile tolmuma, me tahame selget sõnumit välja töötada, millega siis nii ühed kui teised siin parlamendis saavad seostada, aga millest on ka kasu äh, kriisiolukorras, tänan right.. Thank you very much everybody and yeah suur tänu kõigile, tõepoolest äh, minul on siin üleval küll, ma ei tea, kuidas teil siin all all on. aga igal juhul meil on siin tegemist kiireloomulise menetlusega, nii et tähtaeg muudatuseks on keskpäev, kaksteist jaanuar. ja ma vabandan, et see ju meil rohkem aega ei ole, püüame oma parima teha ja me arutame seda siis kahekümne kolmandal jaanuaril, hääletame kahekümne neljandal jaanuaril ja püüame siis veebruaris, esimese veebruari täiskogule sellega jõuda, nii et suur tänu teile ja nüüd me võime minna edasi hääletustele. kontrollime igal juhul kõigepealt. kontrollime hääletust, hääletamine avatud. palun vajutage rohelise nupule. kontrollime. nelikümmend kaks, nelikümmend kolm. nii et keegi ei ole veel hääletanud, kes, kellel on vajutamata? kaks veel, kolm Right, and we've now got one too many EPP. üks on nüüd üle. rahvapartei, Rahvapartei väidab, et ei saa kunagi olla liiga palju rahvaparteid. hääletamine lõpetatud. nii, kolmkümmend kuus õnnelikku inimest. ja palun vaiksemalt Olle soovib sõna. Yeah, if the first voting is concerning the uh, tax report. ja kus esimene hääletus on seotud maksuraportiga. kui see nii on, siis äh, koordinaatorite koosolekul te otsustasite, et see peaks siis tekstis olema ka, et viidates äh, seitse null viis kaks tuhat üksteist artiklil üks kaks null põhjal, ma pidin seda siis ütlema ja nüüd ma olen selle igal juhul välja öelnud. And, and then on uh, uh, amendments six muudatusettepanek kuuskümmend kolm, uh, fiskaalföderalism, nagu me seda täna hommikul arutasime ja selleks, et jõuda laiapõhjalisema konsensuseni, tekst peaks olema siis järgmine, et see võib olla kasulikuks vahendiks. ja minu hääletusnimekirjas lehekülg number kuus ning püüdes nüüd äh, jälgida siis kommentaare, mida tehti kompromiss üks A, põhjenduspunkt C lehekülg kakskümmend kaks minu nimekirjas kus viidatakse liigsele era- ja riigisektori võlakoormale, mis on põhjustanud praeguse kriisi. Need on need kolm muudatust, suur tänu! Uh, suur tänu, kui meil tekib siis raskusi, kui me, olles jõudnud nende punktide juurde, siis Olle, palun tuletage meile meelde neid. alustame siis mu äh, äh, hääletamisega, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli. kahes osas vist. kõigepealt äh, jättes kõrvale sõnad äh, regional and, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. edasi sõnad and regional, kes poolt, vastu, erapooletud. see on siis äh, vist tagasi lükata, kontrollime palun, sest igasuguseid käsi vehib siin palju. kas kõik on hääletanud, hääletame läbi, ei? teeme kiirelt liiga palju on EPP-d, Rahvaparteis on keegi üle. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viis. kahes osas. esimene osa jättes kõrvale sõnad and eventually some tax summarization, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kaasates need sõnad poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mõlemas osas. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. Äh, kontrollime rahvaparteis on jälle keegi üle. kas kõik on hääletanud? hääletamine on läbi. ja tagasi lükatud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud aga me näeme siin seadme peal, kus, kuidas meil Rahvaparteiga loo, lood on. jah, aga mulle meeldib seda kontrollida, sellepärast ma ei ole kindel, kas meil asjad alati päris õigesti lähevad selles komisjonis. Aliin, ma võin teile kinnitada, et ma ei ole kunagi aktsepteerinud ühtegi hääletust, kui meil on liiga palju kaarte, nii et kui elektrooniline süsteem toimub, siis meil on, kõik toimub hästi. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt vastu. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regional text äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud äh,. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, nelikümmend kaks, kontrollime hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud kakskümmend kaks, kakskümmend kaks. langeb ära. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu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 vabandust, vastu võetud, viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss number kuus, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm suulise muudatusettepanekuga kõik, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kuuskümmend neli. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kas me kontrollime elektrooniliselt? kuuskümmend kuus. mõned käed ei tõuse, see teeb elu meile raskemaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. kompromiss kuus A-s poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. seitsekümmend üks muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kas kontrollime palun kaheksakümne nelja? kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? ja see on vastu võetud äh, kakskümmend kolm, kahekümne ühe vastu, kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, äh, see on vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksakümmet ühte. hääletus on alanud yeah,. Vote's open now. hääletus on avatud nüüd, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud see on tagasi lükanud kakskümmend üks, kahekümne kolme vastu, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, see on vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt vabandus, äh, paragrahv seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud äh, kompromiss äh, üheksa äh,, ja lisasuuline osa siia, kõigepealt siis ilma suulise osata poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd suuline muudatusettepanek poolt. kas teil on suuline muudatusettepanek olemas äh, sotsiaaldemokraatide poolt? isegi kui sotsiaaldemokraadid ütlevad, et nad ei tea, mis toimub, siis see rõhutab, et Euroopa Komisjon peab tagama euros, et Eurostat kogub äh, maksude vältimise kohta andmeid Euroopa Liidus, kes on poolt? ma arvan, et see suuline muudatusettepanek äh, oleks pidanud olema kompromissis number kaheksa lisana. me arvasime, et selle üle hääletati sea-, sealhulgas arvestades seda suulist ettepanekut Äh, kompromissettepanekus kaheksa, jah, see on meie hääletusnimekirjas ka olemas. Uh, ma arvan, et me oleme nõus selle tekstiga, mida me tahame siia sisse panna. võib-olla kui me tahame selle siia kaasata, siis me peaksime õigesse lõigesse selle panema sisse, see peaks olema number kaheksa kas me oleme nõus kompromissettepanekuga üheksa lõikes kaheksa, küsib juhataja. Yes, but in, in the, in the list, in the list if... jaa, aga hääletusnimekirjas, kui te vaatate, siis on see pandud kompromiss kaheksa alla Can we just, can we just... kas me hääletame nüüd kompromissi üheksa, mis on lõige kaheksa kohta, see on vales kohas, tõstame siis selle ümber, aga kas on selle tekstiga inimesed nõus, kes on poolt, tõstke käsi. vastu erapooletu, selge, selle oleme vastu võtnud ja see läheb nüüd õigesse kohta ka, ükskõik, kas see on kaheksa või üheksa või kuhu iganes see kuulub. edasi, muudatusettepanek sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regionaalne tekst poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletu, lükatud tagasi, sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regionaalne tekst poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud, sada seitse, kuus muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletu. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga segased signaalid, kas Rahvapartei oli poolt? jah, selge, siis on see vastu võetud. edasi lõik üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek sada kaheksa poolt see on lõige kolmteist, sada kaheksa muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu. kas kontrollime elektrooniliselt, sada kolmteist, palun. hääletus on ava-, avatud. I know we all got too many things to do. liiga palju asju korraga vaja teha. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. niisiis, need langevad ära, sada kuusteist poolt, vastu erapooletut tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, paragrahv kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. see on vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõik kakskümmend kaks, sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, sada kakskümmend seitse, palun, sest napilt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see äh, langeb ära, kakskümmend kaks, kakskümmend kaks Äh, lõige kakskümmend kolm poolt, vastu. kas proovime uuesti? kakskümmend kolm, regionaalne tekst, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Äh, originaaltekst poolt, vastu, see on vastu võetud, sada kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud, kompromiss üksteist kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kolmkümmend neli. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, see on tagasi lükatud kakskümmend viis eh, versus üheksateist. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. Eh, see on vist tagasi lükatud, aga kontrollime. sada kolmkümmend viis. Simply voted. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist kahekümne seitsme vastu sada kolmkümmend kuus kahest osas, kõigepealt ka esimene osa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime seda. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend kaks kahekümne ühe vastu, nii et õigesti tegime, et kontrollisime teine osa poolt, vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et see on vastu võetud, aga kontrollime sada kolmkümmend üheksa igaks juhuks ma arvan, et see on vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa kontrollime praegu, ütleb juhataja. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? see on tagasi lükatud kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu. originaaltekst äh, lõike kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada kolmkümmend poolt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 Äh, paragrahv kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, kes, kontrollime sada viiskümmend, muudatusettepanek. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? see on tagasi lükatud poolte-, seitseteist poolt, kakskümmend seitse vastu, sada viiskümmend üks poolt vastu. erapooletud tagasi lükatud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. originaaltekst lõik kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. sada viiskümmend kolm muudatusettepanek, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kontrollime teist osa elektrooniliselt, kui tahate. kas kõik on hääletanud, see on tagasi lükatud? tundub, et siin on signaalid sassis. nii et teine osa saja viiekümne kolmest on tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt sada viiskümmend neli. vastu, erapooletud, see on vastu võetud. aga kontrollime seda. rahvapartei ainult oli vastu. hääletamine on avatud kas kõik on hääletanud? kaks inimest veel hääletamata. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu. kompromiss üksteist A kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on ka vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kompromiss üksteist D kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. jah, tõepoolest, see oli poolt, see on siis vastu võetud, sada kuuskümmend neli edasi sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. see on napp, kontrollime sada kuuskümmend kuus üle. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt ja kakskümmend kolm vastu tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, originaaltekst poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kuuskümmend üheksa, palun. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu. nii et võetud vastu. sada seitsekümmend poolt, vastu. seega see tulemused sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletus on tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud põhjenduspunktid üks, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, punktid kolmteist, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. kompromiss üks A, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kahtekümmet ühte, palun kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, lõppteksti üle siis hääletus, hääletus on avatud, elektrooniliselt teeme seda. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt ja viis vastu, üks erapooletu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 niisiis, tegemist on ainult suuliste küsimustega, mis Eurobond, eurovõlakirjade alla kuuluvad, kas me võtame kolm tükki plokina? Äh, suuline küsimus, kõik on, kes on poolt? teeme elektrooniliselt, ütleb juhataja, avame hääletuse, kõik kolm äh, äh, suulist lihtsat küsimust, mis on seotud selle raportiga küsimus ei ole resolutsiooni tekstis, vaid lihtsalt suulised küsimused. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? nii et nelikümmend kaks poolt. Okay, right. And now, what's that? Okay. Shh. Right, this might get complicated, so now we have... nii, nüüd võib minna keerukaks edasi on äh, resolutsiooni teksti üle, hääletame. see on uh.... Some interesting music going on. sest väga huvitav muusika tuleb kusagilt. Wir warten bis Van Rompuy gesprochen hat. ootame, kuni Van Rompuy kõnelema hakkab. Udo. ja, ich äh, bedanke mich bei unserem Kollegen, dass er uns nicht länger die Sklaven der Suur tänu kolleegidele. Äh, me ei ole enam tehnoloogia orjad, saame normaalselt edasi minna Eduard Skikluna eh, on teiste variraportööridega eh, koostööd teinud ja proovinud stabiilsus võlakirjadele mingisugune mõistlik lähenemine leida meie sotsiaaldemokraatidena. tunneme, et sõnum ei ole siiski piisavalt selge, kompromissid H, C ja I on sellised, seega asetpunktid, kus keegi enam aru ei saa, mida me tahame öelda. seetõttu oleme me nüüd püüdnud muuta asju ja teeme ettepaneku osade kaupa hääletamiseks, et asjad oleksid selgemad veidi. meil on üks väike kiri ka selle kohta. oodake natukene õigeaegselt informatsiooni edastamise nõuet pole täidetud, inimesed ei ole saanud teavet. H, C ja I on need punktid, kus selguse mõttes me ähm, jääme erapooletuks lihtsalt selleks, et tekst muutuks lihtsamaks Silvi, palun. Brasiiliaine ähm, kompromissi vaimus äh, oleme loomulikult äh, nõus sellega. isiklikult on äh, mulle südamelähedane, südamelähedane see, et ähm, tõesti me tahame, et komisjon kuuleks parlamendi ühtset selget signaali. seega võib nüüd jätkata hääletamisega. Udo, sa ütlesid, et sa ei toeta kompromisse HC ja I, kas nii oli see asi? ei, ei, osade kaupa hääletamine. oodake, oodake, ärge palun rääkige kõik korraga, muidu esinaine ei kuule, mis ma räägin. H, C ja I. Nende puhul soovime osade kaupa hääletamist aga me võime selle soovi tagasi võtta, sest ilmselt ei ole kõik kolleegid veel saanud neid punkte läbi arutada. seetõttu me loobume oma soovist osade kaupa hääletada, oleme lihtsalt erapooletud. kas see oli selge? või tahate, et ma inglise keeles üle kordaksin? ja nüüd ma saan aru küll algusel, alguses ma lihtsalt ei saanud muudatusettepanekutest ja hääletussoovist aru, aga nüüd mõistan ja läheme edasi hääletamisega. kompromiss C1, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G1 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, G2, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kompromiss L poolt vastu erapooletud vastu võetud. ja nüüd äh, tsitaadid üks, kaks, poolt vastu erapooletud vastu võetud, A poolt vastu erapooletud vastu võetud, põhjenduspunkt A poolt vastu erapooletud vastu võetud, B poolt vastu erapooletud vastu võetud, elektrooniline hääletus kogu resolutsiooni kohta Everybody voted, votes closed, thirty seven in favor. kolmkümmend seitse poolt, nelikümmend neli hääletas, kolm olid vastu, neli erapooletut. palju õnne raportöörile, Silvi. nüüd lähme edasi. I definitely can't see through these fakes. So the votes, they really don't seem to work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 Are we, are we ready? Shh, shh. Right, we're starting. So this is the, uh, the voting. nüüd peame hääletama juba e-, ettevõtete juhtimisraamistiku kompromiss A, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud.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 kus lisatakse where appropriate to before other stakeholders. ja teine osa. Holders and to other stakeholders and, and where appropriate to other stakeholders. So first kõigepealt esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas keegi soovib B-d kontrollida? kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt, kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, vabandage, vabandage, ma ei oska lugeda enam, kakskümmend üks tuleb kõigepealt, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd tuleb kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd tuleb järgmiseks kompromiss D, kes poolt, vastu või erapooletud, vastu võetud. number kolmkümmend poolt, vastu, see on suuline muudatusettepanek, kes kõik teavad poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja siis tuleb muudatusettepanek kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa. Needsamad ähm, sõnad tuleb lisada, mis esimeses osaski. To its shareholders and other stakeholders were appropriate. täpselt seesama, mis enne, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd on siin midagi maha tõmmatud. kas nüüd tuleb kolmkümmend kuus? jah, poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuus, kes, vabandust, vabandust, siin on ka midagi ära ja siis tuleb kolmkümmend üheksa, kes poolt? suuline muudatusettepanek raportöörilt, jah. kolmkümmend üheksa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes, see on jällegi suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks, kes, see on jälle kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, suulise muudatusettepanekuga, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks, suuline poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniliselt kogu teksti hääletus, palun. Everybody voted, votes closed. Twenty six in favor, five. kakskümmend kuus poolt, viis vastu, kaksteist erapooletut, suur tänu ja suur tänu raportöörile. okei okay. well,, I m just tuleksin, tahaksin teile meelde, et pärast seda komisjoni meil on ka ühiskoosolek AFCO-ga, mis algab äh, pool seitse, kestab kuni kaheksani, see on siis saalis kuus kuu kaks Jan hoones. ja ma annaksin nüüd äh, eesistujakoha Theodorile üle. armsad kolleegid, kes tahab saalist äh, lahkuda, palun tehke seda vaikselt. meil on siin endiselt veel tööd vaja teha. okei okay,, can you start? Our point on jätkame siis, meil nüüd järgmine punkt on siis proua Elena Pacescu arvamus Euroopa Pangakonto arestimise määruse kohta ja ma annaksin sõna nüüd proua Pacescule ja tema võib esitada meile oma arvamuse eelnõu. Please be quiet, please uh,. Thank you, chair uh,, dear colleague. suur tänu, armsad kolleegid tegemist on väga keerulise revolutiivse tegevuse eesmärgiga, eesmärgiks on jõuda ühtse Euroopa menetluseni selleks, et arestida pangakontosid. tegemist on alternatiiviga äh, riiklikule protseduurile, sest see võimaldab krediit, krediitoritel siirata, äh, takist-, eesmärgiks on takistada pangakodus oleva vara äh, üleviimist teisele kontodele äh, sest praegusel hetkel on võimalik viia vahendid pangakontolt teisele pangakontole hetkega ja neil sellisel viisil on võimalik väga lihtsalt äh, vältida ka võla tagasimakset. kuid äh, kreeditor ei suuda sama kiiresti blokeerida võlgniku pangakontosid välismaal ning kreeditoril võib olla ka raskusi tuvastada panga detaile, pangakontode rekvisiite, eriti kui meil on tegemist äh, piiriülese olukorraga. see määrus võimaldaks äh, pangakontosid arestida ja võima- äh, ja äh, mitte võimaldada raha eemaldamist, seda on võimalik teha nii kohtu äh, asja käigus ja siin on ka äh, muudatusettepanekuid äh, tehtud, kakskümmend seitse muudatusettepanekut minult tegemist on muudatustega, mis puudutati majanduslikku kui juriidilist lähtepunkti. minu põhiliseks eesmärgiks on saada tasakaal kreeditoride õigused, mis puudutab äh, võla laekumist ja me kaitseme ka võlgnikke ja ma usun, et see tegemist on olulise asjaoluga selleks, et takistada võimalikku kuritarvitamist, näiteks ma ei leidnud äh, piisavalt neid elemente, mis õigustaks äh, Äh, pangakonto arestimise määruse kasutamist, seega esimese muudatusettepanekuna öeldud seda, et äh, kreeditorid peavad andma tagatise, mille summa paneb paika kohus ja samasugune eesmärk muudatusettepanekus kolmteist, kus on ära toodud mitu kriteeriumit selleks, et panna paika nõude äh, määr ja muudatusettepanek kolm laiendab kohaldamisaja erandit tekst, mis puudutab maksesüsteemi rakendamist ja esialgne tekst kaasab ainult seda süsteemi, mis puudutab äh, tagatiste kasutamist ja eesmärgil saavutada äh, vastavus direktiivi üheksakümmend kaheksa, kakskümmend kuus ning äh, siin on ära toodud ka erinevad tähtajad näiteks kui ma olen rääkinud siin kalendripäevadest, muudatusettepanekud viisteist, kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend viis. muudatusettepanek kakskümmend, sellega ma tegin ettepaneku, et äh, koostööle antakse äh, teave ühe kalendripäeva jooksul, muudatusettepanek neli ja viis selgitab neid asjaolusid, mis puudutavad piiriülest äh, kohtuasja meil on vaja konkreetset definitsiooni nende asjade puhul, kus meil on tegemist piiriüleste kaasustega. ma usun, et on oluline ka tuvastada äh, nende võimalike elementide analüüsi potentsiaal, vaadates ka äh, muudatusettepanek kakskümmend kuus, see puudutab arestimise määruse rakendamist sest lõige neli esialgses tekstis ei ole piisavalt selge, kui meil on tegemist äh, kursimääraga. ma viitan nendele kohtuasjadele, kus, äh, kui meil on tegemist vahendite valuutaga, mis on teistsugune valuuta võrreldes sellega, mille kohta on esitatud arestimise määrus. muudatus, muudatusettepanek kakskümmend kaks ütleb seda, et äh, et valuutakursi äh, vahetuse üle otsustab pank, määrates vastava äh, valuutakursi selles liikmesriigis, kus pangakonto asub. sellise meetodi kasutamine äh, võimaldab kiiremat meetodit, sest vastasel juhul me kasutame Euroopa Keskpanga viitmäära, kuid nende arvutamine toimub harvem ja see on Keskpanga igapäevase valuutakursi liikumise keskmine siis äh, muudatusettepanek kakskümmend kuus selgitab seda olukorda, kus äh, vara väärtus äh, kontol ületab selle summa, mis on äh, mainitud arestimise määruses ja sellisel juhul pank peab äh, hindama, millised on need finantsinstrumendid, mille kohta arestimise määrus kehtib ning lõpptulemusena ma tahaks teile anda ka mõningaid praktilisi kirjeldusi äh, kus siis on ära toodud muudatusettepanekute esitamine tähtaeg, mis on kaksteist jaanuar kell kaksteist ja muudatusi arutatakse äh, EKONi koosolekul kuuendal veebruaril ja hääletamine komisjonis toimub kahekümne kaheksandal veebruaril. nii et ma ootan teiepoolseid kommentaare ja soovitusi ning äh, ma olen alati valmis neid teiega arutama. suur tänu ja härra Pullmann, variraportöör. Äh, suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri ja tahaksin ka tänada teid, härra esimees. tegemist on väga olulise õigusliku sättega siseturu, siseturu jaoks ning ma usun, et me peaksime kindlasti tagama, et need, kellel on olemas äh, seaduslik nõue, siis sellest äh, nõudes peetakse kinni erinevates äh, jurisdiktsioonides ning ei tohiks tekitada takistusi erinevates riikides olevate tingimuste tõttu. ma tahaksin tänada komisjoni antud ettepaneku esitamise eest ning me oleme näinud ka raportööri poolset lähenemist ja ma olen valmis seda toetama. ma eeldan, et arutelu käigus mängib väga, väga olulist rolli hea tasakaalu saavutamine, kus on tasakaal selle vahel, kellel on äh, siis laekumisnõue, kes soovib seda äh, kasutada ning teiselt poolt on meil tegemist inimesega, kellel on konto, mille puhul rakendatakse piiriülest arestimise määrust. ning äh, loomulikult me mõtleme selle peale, kes selles äri suhtes on nõrgemas pooles, kas meil on tegemist tarbijaga või töövõtjaga äh,, ning on selge, et me ei saa neid jätta sellistes olukorras ilma äh, õiguslik, õigusabita, see peaks olema nendele võimaldatud ning on selge, et nad peaksid ennast saatma, saama kaitsta ka oma õigussätete kohaselt. ning me ei tahaks ka tekitada olukorda, kus kontosid suletakse ja raha saadetakse kuhugi mujale. me peaksime ka tagama, et et sellistes olukordades valitseks õiglus ja samas võetakse arvesse mõlema poole õigusi. me esitame sellekohase muudatusettepanekuid ja loodetavasti me jõuame äh, sellise tulemuseni, kus antud menetlus võetakse kasutusele nii kiiresti kui võimalik. kui keegi tahab võtta sõna äh, proua Gulardi nimel, keda siin ei ole härra Stritšek, keda ei ole siin, ja härra Kigol. Um, just very briefly, thank you very much for suur tänu, ma tahaksin teid tänada selle raporti eest ja ma tahaks korrata seda, mida on juba öeldud. nii et me arvame, et tegemist on olulise vajaliku elemendiga selleks, et oleks võimalik ühisturu põhimõtet rakendada ning me arvame, et tegemist on väga hea raportiga. me oleme valmis toetama selle üldist suunitlust ning me tahaksime tagada ka seda, et ka haavatavatel võlgnikel oleks piisavalt äh, kindlustunnet tagatud ning võiksid olla sellekohased muudatusettepanekuid ka tehtud. kuid üldiselt me oleme äh, rahul selle raportiga äh.. suur tänu ja Toomas Sandal. siin ei ole kas keegi veel soovib võtta sõna? ja proua siis. härra esimees, tahaksin raportöörile öelda, et kuigi ta on hästi eh, töötanud, on eh, tal kindlasti kasulik teada, et Rahvapartei toetab teda. to Mrs Elena Basescu if she wants to add. kas äh, arvamuse koostaja tahab midagi lisada? ei soovi, siis me selle teemaga oleme jõudnud ühele poole. nii, kaksteist jaanuar äh, kell kaksteist muudatusettepanekute tähtaeg. Draft of opinion report edasi Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kümnenda aasta aruanne ja härra Kamal. And... suur tänu ja nagu te teate, ehk siis äh, meie eesmärgiks on äh, tagada meie fraktsioonis, et me pakume äh, head väärtust Euroopa kodanikele, ma näen, et paljud kolleegid naeratavad ja ma usun, et ka läbipaistvus on midagi sellest, mille poolt on rohelised alati olnud. see on üks äh, vähestest asjadest, mille puhul Sven ja mina oleme ühel ähm, ühel meelel, teise kolleegiga meil on mõningaid lahkarvamusi veel endiselt, aga me püüdleme ühtsete arvamuste poolde kõigepealt tahaksime äh, rääkida sellest, et Euroopa Liidu kodanikud peaksid teadma, kus kohas raha äh, kulutatakse ja Euroopa Liidu kodanikud peaksid nägema läbipaistvust ja avatust. tahaks rääkida ka sellest, et äh, finants äh, korraldused peaksid olema veekindlad, et kui meil on tegemist mingite otsustega, äh, võlakoormaga äh, või otsusega, äh, mis on, puudutab valuutafondi või maailma finantsturge, siis on selge, et tegemist on teatud finantskorraldusega, mille puhul peaks teostama ka auditit ma ei hakka rääkima sellest, kui mitu aastat on möödunud sellest ajast, kui Kontrollikoda on öelnud, Euroopa äh, Liidu eelarvega on kõik korras, aga mis puudutab EKON-i komisjoni, siis see, mida peaksime nõudma, on see, et Euroopa Investeerimispank äh, oma tegevuses vastab Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiale ning tegemist ei ole EBRD töö dubleerimisega, sest Euroopa Investeerimispank äh, peaks Euroopa Parlamendile esitama andmed, mis puudutab nende kapitalipositsioone, kohustusi ja äh, riskipositsioone selleks, et oleks võimalik äh, läbipaistvuse eesmärgile vastata. mis puudutab ülejäänud panga osa äh,, siis peaks äh, EIB tegutsema vastavalt baasel kolmele. ma tahaksin, et pank läbiks ka stressitesti selleks, et ta, tagada äh, ka selle piisavalt kõrge reitingu määr ma usun, et pikaajalised tulemid peaksid olema e-, veebilehel äh, näidatud ja ma usun, et äh, selle positsioon peaks olema piisavalt stabiilne, arvestades praegu Eurotsoonis toimuvat. ning üks poliitilisemad teemadest on seotud sellega, kas äh, e-, Euroopa Investeerimispank peaks keskenduma teatud valdkondadele. ma tean, et tegemist on alles eelnõuga, ootaksin ka teie arvamusi kuid ma tahaksin nüüd teada, kas me ehk peaksime keskenduma rohkem äh, ka uutele arenevatele demokraatlikele riikidele Vahemere ääres, kuid ma usun, et ka minu kolleegid arvavad, avaldavad sellekohaseid arvamusi. ma tean seda, et reaalmajanduses on äh, äh, puudus vahenditest, sellepärast et meil on väga palju survet pangandussektoril, ehk siis investeerimispank peaks tegema kõik, mis võimalik selleks, et tagada majanduskasvu, kuid seda on võimalik alles siis, kui investeerimispanga oma positsioon on stabiilne, võttes arvesse seda, mida liikmesriigid teevad. Äh, ja ma loodan, et piisavalt hea läbipaistvuse puhul on äh, see saavutatav ja loodetavasti minu kolleegid teistest fraktsioonidest on sellega nõus. suur tänu, härra Kamal, meil on üks ähm, variraportöör ja proua Kratsa. suur tänu. tahaksin kõigepealt äh, tänada härra Kamali nende märkuste eest ning nende küsimuste eest, mis ta tõstatas, ehm, ma olen tema eesmärkidega päri. rohkem läbipaistvust eh, just Euroopa Investeerimispanga töös on oluline ja ma olen nõus ka arvamuse projekti ehm, seniste punktidega, tõhusus, koordineerimine, ning ühenduse eelarve ja struktuurivahendid eh, on tähtis ehm, ja neid on täht-, tähtis kasutada selleks, et äh, meie eesmärke saavutada. ka kolm A äh, reiting on loomulikult tähtis. ning ma olen nõus ka sellega, kuidas arvamuse koostaja rõhutab seda, kuidas äh, investeerimispank ning äh, me äh, Vahemere lõunapiirkonna riikide toetamine on tähtis. ma olen muudatusettepanekutega nõus, aga meie eesmärkideks on ka täita panga enda ülesandeid, äh, näiteks tõhustada turgu ma rõhutaksin ka, et äh, Jeremy, Jasmine, Jessica ja, ja kõik ülejäänud on väga olulised programmid, sellepärast et nad annavad äh, meile võimaluse äh, toetada VKE-sid ning struktuuripoliitikaid ähm, samamoodi võimaldavad need programmid ettevõtetel rahastada ka mm, olulisi asju seoses äh, reaalmajandusega. ning laiendades seda ka mm, Vahemere ja lõunakanda äh, riikide äh, ettevõtetele on väga tähtis, me peaksime rõhutama kindlasti seda, et meil on juba kogemisi, kogemusi Euro-Vahemere koostööliinis pankade, pankadega seoses äh, ning Araabia kevade sündmused on samamoodi selle koostöö olulisust rõhutanud. härra Kamal rääkis ka koostööst Euroopa Rekonstru-, Rekonstruktsiooni ja Arengupangaga, mis äh, täpselt samamoodi töötab äh, koos Vahemere lõunakalda riikidega, seda tahaksingi öelda, aitäh! suur tänu! Äh, variraportööre on veelgi ja palun, et sekretäriaat, sekretäriaat paneks sellega meile siia kirja, sellepärast et sest minu lehel ei ole see siin kirjas. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada härra Kamali äh, arvamuse projekti eest ning äh, ma tahaksin öelda ka meie fraktsiooni nimel, et ka meie võitleme selle ees, et äh, Euroopa kodanike äh, huvide eest ja raha väärtuse eest seista. aga Euroopa Liidu majandus tahab areneda ja seda just innovatsiooni, infrastruktuuri ja teadus- ja arendustegevuse läbi ning Euroopa Investeerimispank võib olla väga hea vahend meie jaoks tänasest majanduskriisist väljumisel seetõttu mm, ongi eh, nii-öelda projektivõlakirjad just vahendiks, mis eh, toodab lisarahastamist ning need peaks kasutusele võetama nii kiiresti kui võimalik enne kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend eelarveperioodi. Eh, tahaksin ka öelda, et olen rahul Euroopa Investeerimispanga otsusega pakkuda tehnilist abi nendele liikmesriikidele, kellel on probleeme eh, Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega. Eh, ma arvan, et see on väga hea mm, idee ja see aitab eh, liikmesriikide arengule kindlasti kaasa. olen raportiga samamoodi nõus ehm, selles osas, mis puudutab läbipaistvuspoliitikat. ma arvan, et on tervitatav, et kahe tuhande kümnendal aastal on Euroopa Investeerimispank võtnud vastu uued praktikad, uued põhimõtted, mis puudutavad läbipaistvust ma arvan, et keskkonnamõju hindamine, sotsiaalmõju hindamine tuleks kindlasti avaldada raportitena enne, kui need heaks kiidetakse. samuti juhin teie tähelepanu sellele, et on vajalik panga jaoks sõltumatult äh, hinnata neid jurisdik-, jurisdiktsioone, kus äh, nende tegevus toimub, see äh, väldiks koostööd maksuparadiisidega ja ma ootan väga koostööd nii härra Kamalli kui teiste kolleegidega, aitäh! suur aitäh, härra Kutas, ja nüüd saab sõna härra Stilakakis. suur aitäh, härra juhataja! tahaksin samamoodi tänada raportööri Mm, väga hea arvamuse projekti eest. ma olen selle sisuga täiesti päri ja tahaksin lisada veel mõned lisamärkused selle kohta, mida Euroopa Investeerimispank äh, saaks ja võiks teha. Äh, tahaksin panna rõhu täna oma sõnavõtus äh, just nendele, nendele riikidele, mida Euroopa Liit ja äh, Rahvusvaheline Valuutafond täna aitavad oma taastusprogrammide läbi. me räägime täna hoopis teistsugusest majandusolukorrast, millega me oleme harjunud. peamine probleem, mida hädas olevad riigid tajuvad, on see, et neil on raske saada tagasi usaldust, raske võita investeeringuid ja seetõttu saab Euroopa Investeerimispank olla partnerina väga äh, Äh, oluline, et ta tooks tagasi investeeringud nendesse riikidesse ja see omakorda aitab taastada usaldust, mis on väga oluline selleks, et need äh, taastumisprogrammid töötaksid. seda on vaja teha niipea kui võimalik, sellepärast et äh, uued investeeringud nendes raskustes olevates riikides, kus tõepoolest on tohutu töötute armee, on väga kasulik selle riigi majandusele, aga samas on see ka sõnum Äh, selle kohta, et taastumisprogrammid jõuavad järgmisesse etappi. teine asi, millest me peame rääkima ja see on pikaajalisem perspektiiv, on see, et me räägime täna fiskaalliidust, mis on hoopis rangemate reeglitega ning samamoodi on äh, sellel rangemad äh, valitsuste mm, meetmed. oluline on see, et Euroopa Investeerimispank mängiks rolli rohkem sellistes riikides ja regioonides, mis on sattunud äh, väikeste investeeringute, väikeste innovatsioonivõimaluste mm, ja kasvu nõiaringi, sest kui me räägime riikidest, kellel on mm, eelarveprobleemid, nende käsutuses tegelikult ei ole väga palju äh, rahalisi instrumente ja kui me räägime siin äh, sümmeetrilisest äh, šokist, mille puhul on tuumas ja samas perifeersetel aladel erinevad mõjufaktorid Äh, selleks on vaja erinevaid äh, meetodeid ja tööriistu, kuidas neid sellest šokist välja aidata. seda me oleme näinud erinevates regioonides, erinevates riikides ja investeerimispank peab äh, ka selles valguses asju nägema. pikaajaliselt on vaja meil aidata nii regioone kui liikmesriike selleks, et toetada nende innovatsiooni, tootlikkuse kasvu, juhul kui neil ei ole tei-, nende käsutuses ei ole teisi instrumente suur tänu, ütleb koosoleku juhataja. enne kui ma annan sõna investeerimispanga esindajale, annan veel sõna kolleegidele. palun. roheliste variraportöörina võtan sõna. Ähm, minu ma, äh, ma, mind huvitab see teema väga, me äh, pidevalt äh, püüdnud teada saada, eh, mis on investeerimispangas eh, seisukoht seoses baal, Basel kolmega, eh, sest sellel pangal on loomulikult väga spetsiifiline roll ja raportööri tehtud muudatusettepanekud, kus öeldakse, et pank peab täitma kolme kohustust, siis äh, me tahaksime ikkagi teada, mis äh, tegelikult äh, EIB ise arvab. nüüd investeerimispangana peab ütlema, et arengud olnud selles pangas eri, väga erinevad praeguse kriisi tingimustes. Euroopa Investeerimispank peaks siiski rohkem vahendeid saama selleks, et kriisi vastu võidelda. aga loomulikult need investeeringud peavad siiski vastama aluslepingute eesmärkidele, näiteks Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegial, nagu raportöör ütles, ja veel üks äh, märkus äh, seoses äh, muudatusettepanekutega. ma räägiksin energiasektorist me soovime, et äh, dokument, mis tõesti energiapoliitika eesmärgid äh, fikseerib, oleks äh, koordineeritud ka Euroopa Liidu teiste eesmärkidega, näiteks kliimaeesmärgid aastaks kaks tuhat viiskümmend, see aitab kindlasti finantseerida invest-, tagada investeeringud ja investeeringuid ka Euroopa Investeerimispanga kaudu. suur tänu! kas on veel parlamendiliikmeid, kes sõna sooviksid? Ragoses, mul on lihtsalt üks küsimus. esitan selle raportöörile, ta ise endale selle esitaks. aga võib-olla teab vastust. nimelt äh, ühinen äh, Pascal Canfani küsimusega. minu arvates äh, ei ole Euroopa Investeerimispank täiesti vaba, tahaksin teada, millisel on praegune olukord tema aktsionärid on äh, väga delikaatses olukorras, kas on võimalust äh, kasutada üldse neid, äh, neid võimalusi, mis, mis pangal peaksid olema? tõesti, tekib kahtlusi selles osas, kas aktsionärid üldse saavad vabastada piisavalt kapitali, et pank saaks tegutseda, tänan. suur tänu! ja nüüd annan sõna Euroopa Investeerimispanga esindajale. suur aitäh, härra koosoleku juhataja ja suur aitäh arvamusprojekti koostajale ning kõigile parlamendiliikmetele väga olulise panuse ja märkuste eest. paneme neid hästi tähele ja arvestame neid oma töös edaspidi. tahaksin lühidalt rääkida nendest olulistest küsimustest, mis täna tõstatati. kõigepealt äh, aruandekohustus, ilmselt te teate, kuidas panga president oma kaheteistkümne aastase karjaa-, karjääri jooksul on teinud äh, aruandluse väga oluliseks prioriteediks ja me oleme ka vastastikuse mõistmise aru, Äh, vastastikuse mõistmise memorandumi pannud äh, kirja Euroopa Investeerimispanga ja parlamendi vahel ning äh, president lubas ka eelarve kontrolli komisjonile, et finantsinstrumentide ülevaatamine toimub jaanuaris, nii et räägime oma eesmärkidest, sellest, mida me oleme saavutanud, nii et läbipaistvuse suunas me areneme Äh, küll. Äh, läbipaistvus, äh, uus poliitika on välja antud pärast pikki konsultatsioone ja loodetavasti see vastab nõudmistele, aga oleme edaspidise parendamise suunas ka avatud. mis puudutab poliitikaid, siis ma arvan, et väga õige on see, et me suuname oma tegevused Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegiale mm sinna peaksime panema ka kogu oma äh, tegemisvõime, tegutsemisvõimekuse ja, ja ressursid, väga õige märkus. tõepoolest, tänane olukord on keerukas loomulikult äh, sisuliselt me arvestame Basel kolm kokkuleppega, ähm, eriti selles osas, mis, äh, kuidas see rakendub meie tegevusele, me ei ole kommertspank, äh, me ei räägi siin deposiitidest, tarbimislaenudest ja nii edasi, aga Basel kolme kokkuvõtte, kokkuleppe sisu me kindlasti arvestame, mm, seda arvestab ka, arvestab ka meie audito-, audiitorite kogu Äh, kuna me oleme selle lepingu osaline ja me tegutseme Euroopa Liidu õigusraamistikus, siis äh, me võtame äh, üle neid põhimõtteid, mis on direktiivis rakendatud ning ähm, mis puudutab kolm A reitingut, siis Äh, äh, reitinguagentuuride mm, kohaselt äh, on oluline meie aktsionäride tugevus, meie portfoolio ning samamoodi ka finants, meie, meie bilansi finantsaspektid kuna meie nimetuses on ka sõna euro sees, siis äh, iga Euroopaga seonduv äh, asutus praegu kannatab meie ka täpselt samamoodi, aga meie portfoolio kvaliteet on äh, sellegipoolest hea, me ei ole kandnud märkimisväärseid kah-, kahjusid ja seetõttu keerukate juhtumite arv ulatub üks kuni kaks protsendipunkti kogu meie portfooliost, seetõttu oleme me oma agentuuridega üsna rahul kui me räägime aktsionäride kvaliteedist ja kui see kvaliteet langeb, siis loomulikult reitinguagentuurid vaatavad meie finantssuhet rohkem, nad vaatavad meie kapitali ja laenude suhet ja siin on loomulikult meil vaja olla väga hoolikas, sellepärast et tänase olukorra valguses me peame kas oma kapitali äh, Äh, allikaid suurendama või me peame laenu andmist vähendama. Äh, sellepärast, et äh, väga oluline on kapitali ja võla, võla suhe, meil ei ole mingisugust pääsu sellest, seda vaadatakse alati ja praegu on meie eesmärk laenu andmist vähendada järgmise kolme aasta jooksul ja see on tõepoolest kahetsusväärne, kui arvestada, millist rolli me peame mängima, aga see äh, on piiratud meie võimekusega laenata. ja see viib äh, mind automaatselt äh, finantsinstrumentideni, mida me loome koos Euroopa Liidu eelarvega, sest siin on meil võimalik võimendada ka teisi allikaid peale omaenda kapitali sest äh, praegu ei ole meil võimalik oma aktsionäridelt äh, kapitali äh, välja meelitada, seetõttu on vaja võimendada Euroopa Liidu eelarve võimalusi ja seda on viidatud ka, et üks võimalus selleks on projekti võlakirjad, see on veidike keerukas selleks, et kasutada veidi Euroopa Liidu eelarvet ja, ja viia mm, selle tulemused maksimaalse tasemeni täna räägime me projektivõlakirjadest, neid võrreldakse stabiilsusvõlakirjadega, ärge palun seda tehke, projektivõlakirjad äh, antakse välja eraettevõtete poolt selleks, et investeeringuid toetada, stabiilsusvõlakirjade tähendust ma ei pea teile selgitama, see on hoopis üks teine lugu, ähm, arvatavasti selle Euroopa Investeerimispanga raportisse see väga ei kuulu ka. Äh, mis puudutab Vahemere lõunapiirkonda, siis äh, me pöörame väga olulist tähelepanu sellele, mis regioonis toimub ent teile kindlasti ei tule üllatusena see, et äh, meie selleaastased tulemused on oodatust palju madalamad, see on äh, lihtsalt sellepärast, et äh, vastuvõtvates riikides ei ole sellist poliitilist olukorda, mis lubaks meile vahemehi ja läbirääkijaid, kes aitaks ellu viia neid projekte, mida me tahaksime, see ei ole ainult Euroopa Investeerimispanga küsimus, vaid see tegelikult kehtib ka teiste finantsinstitutsioonide kohta, kes selles regioonis tegutsevad, aga see loomulikult ei vähe äh,, ei vähenda meie kohustust äh, laenata kuus miljardit äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks äh, nendesse riikidesse, aga me peame seda tegema siis, kui poliitiline olukord selles regioonis rah-, rahuneb. loomulikult on meie jaoks oluline see, et pühendada väga palju energiat selleks, et leida võimalusi, kuidas tänased äh, struktuurivahendeid saaks kasutada äh, niimoodi, et äh, Euroopa Investeerimispank aitaks ka äh, osaleda äh, garanteerimisskeemides ning võimaldaks abisaajatel liikmesriikidel saada kasu maksimaalselt struktuurivahenditest. me loodame, et parlament ja liikmesriigid järgmisel aastal võimaldavad meie uut lähenemist ka rakendada ja viimane küsimus puudutab energiat, jah, me saame aru ja me võtame väga tõsiselt äh, kõiki eesmärke aastaks kaks tuhat viiskümmend, jõuda eesmärkideni. võimal-, viimane võimalus on see et, et seitsekümmend viis protsenti meie energiainvesteeringutest on taastuvatesse energiaallikatesse, ma arvan, et see on väga hea tulemus. ma pean tunnistama et, et kümme protsenti baas-, baseerivad baseeruvad ka meie investeeringud fossiilkütustel baseeruvatele energiaallikatele need on kindlasti vajalikud selleks, et energia äh, tarneturvalisust äh, tagada nendes piirkondades, kus ei ole muid alternatiive, näiteks äh, Saksamaal on tuumaenergiast loobumise programm, aga seda saab ainult järk-järguliselt ära kaotada, sellepärast et me ei saa kohe minna sajaprotsendiliselt rohelise energia üle, aitäh! mul on paar küsimust, et saada selgus endale ehk ka teistele. Te ütlesite, et projekti võlakirju annavad välja erafirmad, aga mis on siis äh, nende seos Euroopa Investeerimispangaga? Thank you, Mr Chairman, to give me this opportunity. suur tänu, et te annate mulle võimaluse seda selgitada, sellepärast et see põhimõtteline projektifondi kava on seotud sellega, et kui meil on tegemist äh, projektiga, mis võib olla siis transport, energeetika, telekomi projekt ja kui seda siis teostatakse PPP Avera struktuuri kaudu, siis äh, tavaliselt see toimub niimoodi, et see projektifirma võib olla siis eraotstarbelt asutatud äh, ettevõttes, võib olla ka ehitusfirma näiteks, mis tahab äh, saada lisavahendeid, siis ja nendel ei ole piisavalt äh, krediidi kvaliteeti ehk siis reitingut, mis oleks piisavalt kõrgel tasemel selleks, et ligi meelitada neid ressursse, mis on olemas pensionifondidel, kindlustusfirmadel, eraallikates, seda võib investeerida ainult äh, väga kõrge reitinguga, kõrge kvaliteediga võlakirjadesse ja siis siin ongi meil siis eelarve eel, investeerimispank sest eesmärgiks on tagada seda, et äh, meil on tegemist allutatud laenuga ja tege-, allutatud laen äh, tähendab seda, et äh, enne, kui võlakirja tasemeni jõutud, siis on see allutatud tasemel, läheb see äh, kahjum kaduma. nii et me tõstame selle kaudu seda võlakirja tasemele, mis võib olla kaks A-d näiteks, kus institutsioonilised investorid võivad olla selle võlakirja ostmisest huvitatud. nii et sellisel viisil me tegutseme allutatud laenu näol, kus kohas meie võime ainult tänu Euroopa Liidu eelarvele Äh, seda kasutada, kus on tegemist siis eraldi äh, vaheetapiga, kuhu äh, kahjum läheb. nii et kui meil on tegemist kuskil nelja kuni viie miljonilise eelarvega, siis on võimalik tekitada finantsvõimendust kakskümmend miljonit allutatud laenu kaudu Euroopa Investeerimispangas, mis võimaldab siis saja miljoni eest võlakirju sellisele projektile, mis läheb maksma umbes sada viiskümmend miljonit. see on siis umbes see näide, aga siis te näete, milline on siis finantsvõimendus majanduse efekt sellise lehe, äh, lähenemise kaudu ja võlgnik selle projekti kaudu on erafirma. suur tänu ja ma tulen tagasi meie raportööri juurde, kus raportöör tahab midagi öelda äh,, härra Kamal. First of all, thank you very much to the shadows and others who spoke and also ma tahaksin tänada äh, raportööri ja ka EIB esindajad äh,. ootan ka teie poolt esitada muudatusettepanekuid Äh, ja ma tõepoolest nõustun sellega, mida te ütlesite Vahemere lõunakalda osas, ma tänaksin teid kommentaaride eest. ma ei usu, et siin on midagi, mille puhul me ei jõua kokkuleppele, kui meil on midagi, siis ma ootan teiega muudatusettepanekuid. härra Kutus, äh, ma tahaksin teid tänada äh, selle eest, et te olete nõus sellega, et me tahame saada head väärtust oma raha eest ja ma usun, et see on mõistlik pidada silmas ka programmiriikide tegevust ja hea meelega räägin teiega sellest täpsemalt tänan ka, Alfa, siis ma, meil on alati, kas meil on koostöö või siis me oleme, meil on vastuolu. nii et mind huvitab see idee, miks äh, teie tahaksite teha ettepanek muudatusettepaneku osas, et esitada küsimus, kas EIP vastab Basel kolme nõuetele või ehk ma ei saanud õigesti aru, või meil võiks olla selles osas täpsem diskussioon, aga igal juhul läheme selle asjaga siis edasi. ma mõistan tõepoolest seda ideed, mis on seotud äh, taastuvate energiaallik-, energiaallikatega, ning üks asi, mida proua Cordes mainis, seda on mainitud ka juba Briti parlamendis, meie parlamendi liikmete poolt et millised on liha, lisakohustused, mis liikmesriikidel tekivad, kui äh, äh tekitavad äh, äh, sissenõuded kapitalile. nii et äh, tõepoolest, kuna ajad on rasked, siis on, milline on siis see ris-, re, realistlik kohustus, mis tekib riigieelarvele. ning edasi Äh, mis puudutab projekti ja võlakirju, siis see teema, mida peaksime vaatama antud kontekstis, kontekstis ja pikemas perspektiivis on see, et kuhu kohta see kahjum kõigepealt liigub ja see ei ole alati erainvestor, kes seda kahjuma enda võta, endale kanda võtab, vaid see on äh, maksumaksja ja ma usun, et me oleme ehk kõik selles ühel meelel, et me peaksime sellisest situatsioonist eemalduma. ootan teie muudatusettepanekuid, ootan diskussioone variraportööridega ja EIB-ga ja siis alustame võitlust, suur tänu! Thank you very much, Mr Kamal, now we are moving to our last point. nii, suur tänu ja läheme edasi siis viimase päevakorrapunkti juurde, see on siis esimene arvamuste vahetus, mis puudutab juurdepääsu põhilistele pangateenustele pea, ja härra Jürgen Klute on raportöör ja palun, teil on sõna. jah, vielen dank. Mal gucken, das lohnt sich ja fast gar nicht mehr, aber ich mach mal trotzdem. suur tänu. ilmselt ei ole mõistlik seda asja üldse siin sõnaks võtta, aga ma teen seda, see finantskaasamine on teema äh, mis peaks olema praegu juba ära tehtud, ära korraldatud raport, mis anti koordinaatoritele juba aasta aega tagasi kätte, nii et äh, komisjon aeg-ajalt äh, ka lükkas edasi ettepaneku esitamist, siis komisjon muutis oma mõtted selle kohta ja äh, sellest sai soovitus, mitte raporti eelnõu, see toimus kolmandal juulil, nii et tavaliselt aasta hiljem peab, toimub siis ülevaade. see on mõeldud selleks, et liikmesriikidel oleks ligipääs ja see oleks ligipääs ka kõikidel kodanikel ja tarbijatel ja see peaks toimuma siis pärast seda, kui üks aasta on möödunud. me otsustasime koordinaatorite koosolekul, et kui selline soovitus on tehtud, et me ei jää lihtsalt ootama ja vaatama, vaid me tahtsime äh, raportit koostada ja kõigepealt pidime seda arutama Inkoga ja nüüd on äh, selgitusi äh, tehtud ka. Äh, Klaas-Hainer Leene saatis äh, vastava kirja, kes on esimeste konverentsi juht, kus äh, siis küsiti vastavaid selgitusi. ja tõepoolest, EKOn on siin juhtrühmaks, kuid jagatakse vastutust IMCO-ga. võib-olla see on lihtsalt meil heaks võimaluseks edasi liikuda. nüüd lähme asja sisulise külje juurde, siis ma arvan, et äh, vaataks, vaadates EKONi ja pangandusregulatsiooni, siis see on ilmselt ka äh, just äh, selline lähene, mida me tahaks, peaksime kasutama, peaksime tagama, et tegemist on kohustusega kõikide pankade jaoks, põhimõtteliselt vähemalt, et äh, et tegemist on siis äh, põhilise pangateenustega, mida pakutakse, äh, tegemist on siis avaliku hüve teenusega ja pangakonto peab olemas olema selleks, et äh, tegutseda aktiivselt ühiskondlikus elus, sest me teame, et kui te tahaksite ühiskondlikus elus osaleda, näiteks kui te saate mingeid hüvitisi, kas te töötate või tahate rentida äh, mingit äh, elukohta, siis teil on vaja pangakontot ja kui teil pangakontot Euroopa Liidus ei ole, siis te praktiliselt ei saa äh, majanduselus osaleda. ning tõepoolest äh, see nõuab, et pangad tagaksid äh, põhilised pangateenused ja et kõikidel kodanikel oleks juurdepääs nendele pangateenustele. ning ma usun, et tegemist on asjaga, mida me peaksime soovitama, me võime seda täpsemalt veel arutada, et tõepoolest äh, pangad peavad äh, põhilisi pangateenuseid pakkuma ja juurdepääsu võimaldama. me võime rääkida erinevatest sihtgruppidest, vanuritest, Äh, sisserändajatest, hüvitise saajatest, äh, aga siin on tegemist rohkem diskrimineerivate asjaoludega, nii et mina sellist lähenemist hea meelega ei kavatseks. ja ühelt poolt siis äh, komisjoni soovitus antud valdkonda ka puudutab ja ma usun, et peaksime enda juurde jääma, et meil oleks vaja ka põhimõttelist kokkulepet, et inimestel on õigus pangakontole. komisjoni tekstis öeldakse seda, et tegemist on äh, siis, äh, siin luuakse seos äh, elamisloa õigusega, tegemist on inimesega, kes resideerub juur-, õiguslikel alustel Euroopa Liidus ja see on asi, mille komisjon siia kirja pani. mis puudutab juurdepääsu, siis siin on tegemist ka äh, Äh, panga puhul seda kohustustega, kuid tõepoolest me tahaksime saavutada võrdsed äh, mänguväljakud konkurentsivõime osas. mõningates riikides, näiteks nagu Saksamaal, on olemas mõningaid hoiukassasid ja säästupanke, kellel on kohustus pangakonto võimaldada ja äh, selle kaasnevad kulud on, lähevad äh, pangale endale, teistel selliseid kohustusi ei ole. nii me peaksime kindlasti tagama selle põhimõtte äh,, et igal pangal on kohustus tagada põhilised pangateenused. kui me seda sellisel viisil teeme, siis tekivad ka mingid erandid. me peaksime selles osas jõudma ka kokkuleppele, sest mõningates liikmesriikides on sellised äh, krediidiühistud äh, tegemist, on siis äh, nagu kooperatiividega ehk siis suletud liikmelisusega, ehk siis sa pead olema selle ühistu liige selleks, et pangakontot avada ja Äh, nendel on oma huvid, ehk siis nemad tahaksid mitte olla sellise määruse kohaldamise ala all. nii et me peaksime kindlasti vaatama, kas sellised võimalused on olemas eh, võimalike erandite näol. ilmselt on ka mõistlik, et teatud pankade puhul on tegemist äh, selliste pankadega, millel erakontosid ei eksisteeri ja oleks ilmselt mõistlik äh, mitte neid koormata sellise seadusandlusega, kuid on tegemist asjaga, mida me peaksime juhtumi põhjal arutama. ja Belgias on siis süsteem, kus äh, meil on tegemist teatud kompensatsioonimaksetega, kus panka, äh, panku ei kaasata teatud olukordades tegemist on mudeliga, kus on pangakonto olemas ja võib-olla ka sellised äh, mudelite puhul nendele ei teki regulatsioonipõhist kohustust. meie aruteludes pankadega, siis nad on öelnud, et äh, erandite jaoks peavad olema ka esitatud sobiv põhjendus ja Saksamaa krediidikomisjoniga oleme paika pannud põhimõttelised lävendid või tingimused mille põhjal võib äh, klientidele pangakonto äh, väljaandmist välistada ja ehk me peaksime vaatama ka siin neid, millised, millised need põhjused on. on ka teatud õiguslikke põhjuseid, e-, erinevates liikmesriikides on need erinevad, tegemist võib olla näiteks kuritegevusvastase võitlusega, rahapesuvastase võitlusega, see on loomulikult iseenesestmõistetav, et me peame seda arvesse võtma Äh, mõned pangad on pöördunud minu poole, öeldes me ei saa ju lasta absoluutselt igal ühel meil pangakontot avada, sellepärast et siis oleks väga lihtne siis rahapesuga tegeleda ja see meie kavatsus ei ole. mis puudutab äh, äh, põhiliste pangateenuse pangakontot, kui me tahaksime seda defineerida, siis me peaksime kõigepealt ütlema, mis asi see endas, mida see endast kujutab ja ja teatud kriteeriumid on ka olemas ja ma usun, et komisjoni äh, Äh, soovituses on need ka üles loetud. põhielemendiks, äh, mida, mis on pangakonto, on see, et ma, sa võid sinna raha sisse maksta, sa võid sealt raha välja maksta, äh, sa peaksid olema siin äh, seal kontol peavad olema vahendid, arvelduslaen ei ole võimalik, rahasiire peaks olema võimaldatud, tegemist on ka siis äh, otsekorraldusvõimalustega, eeldades loomulikult seda, et äh, pangakontol on piisavalt vahendeid. on ka teisi asju, mida peab siin arutama ning äh, mõned pangad võitlevad nende ideede vastu, näiteks krediitkaardi väljaandmist või debitkaardi väljaandmist sest teinekord on võimalik raha kontolt kätte saada ainult äh, äh, pangaautomaadi kaudu ning see tähendab, et sul peab olema kontoga seotud kaart või teebetkaart, kuid probleem kaardiga on see, et äh, see võtab aega, kuni teie olete raha kontolt välja võtnud ja enne, kui see tehing teostub elektrooniliselt ning sellisel viisil tekib ka teoreetiline võimalus äh, arvelduslaenuks ja see on ka asi, mida peaksime täpsemalt hindama ning äh, selline konto ei saa olla seotud kohustustega, mis on seotud mingite täiendavate lepingutega või lisatoodetega. pangad peavad seda aktsepteerima. näiteks kui meil on tegemist äh, inimesega, kes on aktsepteerinud mingi äh, teatud pakkumise, et ta, et tal on lihtsalt põhimõtteliselt kõige lihtsam pangakonto, siis talle ei hakata pidevalt pakkuma muid pangateenuseid. veel üks küsimus see on siis report äh,, raport, mis puudutab äh, panga korraldusi. see võib olla siis seotud ka siis äh, selle määrusega, mis puudutab pangakonto arestimist, siis äh, see puudu, see võib, võib olla siis seotud teatud äh, äh, sihtrühmale mõeldud, kui tegemist on kõige lihtsama pangakontoga, aga ehk siis siin on mingeid muid täiendavaid kohutusi. siis kuluküsimus on veelgi, veel üks oluline küsimus pangad peavad need kulud enda kanda võtma, pangad on firmad, erafirmad, tahavad teenida kasumit ning tegemist äh, valdkonnaga, mis äh, mida me peaksime ka äh, meeles pidama, sest teatud kulutused on õigustatud või kui me ütleme, tegemist on rahaga, mis on avalik hüve, millele peavad kõik olema, kõigil olema ligipääs, siis peaks olema ka võimalus omada äh, lihtsat pangakontot, et seda, seda pangakonto oleks võimalik kasutada ning see ei tohiks äh, midagi maksma minna. ma olen selles suhtes küllatud avatud suhtumisega ja ma ei tea, kas on mõistlik nüüd öelda, et see peaks olema täiesti tasuta või kas meil siin peaks olema ka äh, panna pandud mingi reaalkulu ülempiir? kaks viimast asja. kohustus edastada informatsiooni. siis ma arvan, et äh, ma äh,, et et me saame seda soovitust toetada, kui siin on viidatud informatsiooni edastamise kohustusele, sest meil on tegemist siin praeguse komisjoni soovitusega, kus me tahaksime komisjoni iga-aastast aruannet. nii et äh, informatsiooni edastamine põhiliste pangateenuste kohta, statistika edastamine, kui palju on neid kontosid, äh, millises suurusjärgus on teadlusi esitatud ja sellist informatsiooni peavad edastama ka äh, riigi vastavad ametid. on ka äh, muid vastavaid sätteid siin äh, ja ma usun, et äh, me oleme valmis toetama mitmeid komisjoni ettepanekuid, see puudutab ka pangakohustust informatsiooni edasta ja et kontosid on võimalik avada, ehk siis äh, informatsioon selle kohta, et kontod on olemas, kui palju see maksma läheb ja millised on sellega seotud õigused, äh, kohustused, ehk siis praktilised detailid. ma usun, et tegemist on selliste asjade, asjaoludega, mis peaksid olema siin antud dokumendis äh, kaetud, ma rääkisin Jenniferi ja mõningate teiste kolleegidega et ehk siis äh, me võiksime saada aasta alguses esimese versiooni kätte, mul kuupäeva ei ole teile öelda, kuid ma usun, et me saaksime selle ära teha nii pea kui võimalik, sellepärast et äh, aasta keskel komisjon vaatab oma soovitused üle ja ma usun, et meie peaksime oma raportiga olema selleks asjaks nüüd ühele poole. suur tänu, härra Klute ja ma annaksin nüüd sõna variraportööridele ja alustan nüüd härra Mitchell'iga um suur tänu, ma saan väga lühidalt teha. kõigepealt tänan raportööri põhjaliku raporti eest. loomulikult on eh, see lihtsamast lihtsam, kuid see vajab meie tähelepanu. inimesed, kellel ei ole sissetulekut, kes sõltuvad sotsiaalteenustest, kellel on väike sissetulek, eh, nende puhul on tõesti pangal teatud mure pangad äh, samas äh, kasutavad kõiki võimalusi, et äh, ligi tõmmata üliõpilasi, arvestades seda, et kunagi hakkavad nad hästi teenima. aga ka need, kellel on madal sissetulek, ei pruugi alatiseks jääda madala sissetulekuga kodanikuks. samas tuleb arvestada kui palju maksab sularaha, transportimine, tuleb äh, turvateenuseid kasutada ja nii edasi. kõik need pisiasjad on tegelikult olulised, pangad saaksid ju väga palju raha kokku hoida, isegi minu oma koduriigis, kui nad mõtleksid nende asjade peale pangakontode puhul ei tohiks kedagi kõrvale jätta aga samas ei saa eh, kedagi sundida pangakontot omama. Iiri eh, rahandusministeerium koostas eh, finantskaasamise strateegia kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja selles olid mitmed järeldused, näiteks sotsiaaltoetuse maksmine pangakonto kaudu on kõige tõhusam viis tagada, et finantsteenuseid ka kasutatakse aga riigi seisukohast samuti on see väga tõhus viis ma-, äh, maksete tegemiseks. seetõttu on vaja äh, lihtsalt äh, kõik seda, kõike seda korraldada, ma muidugi ootan huviga raportit juba uueks aastaks, põhi, põhisuund, mis täna meile kätte näidati, on üldiselt ju vastuvõetav, samas tuleb ikkagi ka kõiki pisiasju kaaluda, sest saatan on just pisiasjades ning samas me ei peaks liiga palju muretsema nende, nende kulude pärast, mida pank peab kandma. pankades liigub ikka piisavalt äh, raha ja kui te mõtlete sotsiaaltoetuse saajatele, väga sageli nad ju, ju kulutavad äh, vähe ja ma arvan, et äh, igal asjal on omad plussid ja miinused, äh, mingisugust kohustust ei saa muidugi pangakontode puhul kelle, kellelegi panna, aga igal juhul nõustun raporti põhis, põhisuunaga ja kavatsen ka oma muudatusettepanekud teha. suur aitäh, härra Michel! kas härra Ludvigson on siin? kas ta soovib sõna? palun suur aitäh, et te mulle sõna andsite. me oleme jälle kord tulnud nii olulise teema juurde, see on hea näitaja. tegelikult on võimalik väga lihtsate vahenditega paljude, väga paljude tarbijate äh, elu parandada. on täielikult võimalik saavutada piirav, kuid ka tasakaalustatud äh, seadusandlus, mis konsolideeriks ühisturgu, aitaks äh, kaasa piiriülesele liikumisele, aitaks kaasa digitaalsele arengule, vähendaks äh, sotsiaalset eraldatust ning mõte kõike seda reguleerida direktiivi või, või määrusega, pärineb tegelikult komisjonilt. me peame eh, tegelema eelkõige kolme teemaga siin. mina arvan, et äh, tuleks kasuks, kui uus süsteem oleks universaalne ja nii laiaulatuslik kui võimalik. kõikidel pankadel peaks olema kohustus pakkuda erinevaid äh, tervet paletti erinevaid põhiteenuseid. see peaks olema aluseks panga tööle. selle järgi saab või selle alusel saab siis vältida ka eh, sotsiaalset stigmatiseerimist ja eh, väga kahju oleks, kui kõik eh, kodanikud või need kodanikud, kes pangale tunduvad äh, vähem atraktiivsed, lükatakse äh, kuhugile kõrvale, sunnitakse kasutama mingite marginaalsete pankade teenuseid. võib-olla peaks mingisugune sotsiaalne hüve tulenema ka äh, sellele väikesele rühmale isikutele, kes saaksid siis põhiteenuseid kasutada pankades samas on väga oluline teema ka e, panga e, hinnakiri, kulud, e, väga sageli arvatakse, et, et pangateenused on kallid. ma olen seda ise näinud igapäevaelus, inimesed lihtsalt ei taha kasutada pangateenuseid, sest kui nad makse teevad, peavad nad peaaegu kümme eurot maksma selle tehingu pealt muidugi pangateenuseid ei ole sugugi lihtne genereerida, aga ehm, kindlasti on võimalik mingi tõhus süsteem välja mõelda. komisjon on rääkinud ka erinevatest kriteeriumidest ja sellest, kas eh, tõesti liikmesriigid peaksid saama võimaluse teha, mida nad tahavad. olgem ausad. ja eh, rääkigem asjast. ja kolmas teema, millest ma tahaksin rääkida, on äh, Mm, võimalus kaasa aidata digitaalkava elluviimisele. kõik kodanikud, isegi need, kes pankade jaoks on vähem atraktiivsed, peaksid saama võimaluse kasutada uusi tehnoloogiateenuseid, tehnoloogilisi teenuseid. internetipangandus peaks kõigi äh, Euroopa Liidu kodanike jaoks äh, igapäevaseks muutuma. aga ma muidugi mõistan, ilmselt on meil veel väga pikk tee ees, enne kui jõuame sinna, kuhu me soovime. internetiteenused on üldiselt küll odavamad, aga osadele kodanikele on nad keerulise, keerulised, sest ja, ja ligipääs nendele on keeruline. internetipanga teenused tunduvad olevat lihtsad, kuid ähm, sageli äh, on jällegi Mm, nii, et need inimesed, kellele on need teenused suunatud, tegelikult ei ole võimelised äh, internetipanka kasutama. igal juhul ootan ma suure huviga, mis järgmistel nädalatel ja kuudel toimuma hakkab. lõppude lõpuks kindlasti jõuame rahuldava lahenduseni kõigi jaoks. tänan. Raagu Laar, palun. suur tänu, esimees. räägin siin Philippe de Balcari nimel ta on variraportöör, kuid täna ta ei saanud siia tulla ja ma tahaksin ka rääkida oma arvamusest ka, sellepärast et ma olen interrühma liige, kes või-, tegeleb vaesusevastase võitlusega ja ähm, tõesti, ma arvan, et see töö on oluline, Jürgen Klüte juba rääkis sellest, et me soovime, et asjad ikkagi paraneksid ühiskonnas tõstatati ka mitmeid küsimusi, näiteks kas võib rahuldada sellega, et soovitused ei ole siduvad, minu arvates võib kindlasti kaugemale minna. väga oluline on äh, piirav raamistik, mis ei ole küll liiga lai, selle asemel, et lasta liikmesriikidel äh, hõljuda erinevas suunas. nüüd küsimus ka sellest, kas soovitused peavad olema läbivad. tähtis on loomulikult see, see, et, et, et regulatsioon puudutab väga paljusid kodanikke ja kui ühte puudutab, miks mitte teist, teatud territooriume ka, osades riikides on kodanike või, või elanikkonna tihedus suurem kui, kui teistes. peame igal juhul mõtlema, kellele see regulatsioon on suunatud, mitte abstraktseid ettepanekuid tegema. järgmisel poolaastal äh, loodan, et korraldatakse kohtumine äh, ka nende organisatsioonidega, kellel on raskusi pangateenuste kasutamisel olnud. Äh, võib-olla see aitab meil praktilisi lahendusi leida, nii praktilisi kui võimalik. loomulikult ähm, küsimus ka selles millised on meie tähtajad, kui kiiresti tuleb tegutseda, minu meelest puudutab see miljoneid kodanikke ja arvestades seda, et inimesed tegelikult kuulevad finantssektoris tekitatud probleemidest iga päev, siis võib-olla me saaksime natukene survet avaldada pankadele. et pangad ka näitaksid, et nad saavad sotsiaalse õigluse tagamisele kaasa aidata ühiskonnas Äh, varsti saabub, äh, saabuvad jõulud ja ma arvan, et ei ole sugugi juhus, et äh, The Business Book of the Year Goldman anti Goldman Sachsile mm, auhind kahe või Goldman Sachs andis ähm, kahele MIT-s ähm, Massachusettsi tehnoloogia instituudis töötavale teadlasele see toonitab, kui oluline on poliitika, mis on suunatud kõige vaesemate abistamisele ja seda tuleb teha koos spetsialistidega. tegelikult kogu ühiskond kaotab, kui me seda ei tee. isegi Financial Times ja Goldman Sachs soovisid äh, äh, et seda mm, teadlaste tööd hinnata ja seetõttu ähm, ma arvan, et äh, nüüd on tõesti võimalus äh, näidata, et Euroopa ei ole mitte ainult äh, suurtöösturite ja pankade teenus, teenistuses, tänan. härra Kamal suur tänu, ma teen koostööd paljude organisatsioonidega oma valimisringkonnas, kus me püüame siis vaadata seda, kuidas on võimalik äh, pakkuda vaesematele inimestele ka paremat ligipääsu finantsteenustele. ma olen rääkinud äh, erinevate krediidiliitudega, kus me oleme vaadanud, vaadanud ka projekte, kus me saaksime töötutel inimestel äh, ligipääsu mikrofinants- ja mikrokrediidirahastutele selleks, et nad võiksid alustada oma ettevõtlusega ning ma leian, et tõepoolest ma, äh, on oluline kuulata ära siin kõik kõde arvamused. kaks asja, mis ma tahaksin öelda. kõigepealt, et me peaksime olema äärmiselt ettevaatlikud, nagu äh, proua Küla ütles, et me peaksime vaatame seda, et kui meil on äh, poliitikad selleks, et vaesemaid inimesi aidata, et me vaatame ka seda, millised on need tagajärjed, mis, mille peale me ei, ehk ei olegi mõelnud. üks äh, Rämpsvila kirjade äh, probleeme oli seotud sellega, et äh, raha laenati klientidele, kes ei olnud krediidi äh,, äh, krediiti ära teinud ning see andiski oma poolt äh, äh tõuke rämpsvõlakirjade kriisile. me ei räägi siin laenudest, me räägime ligipääsu põhiteenustele. ja teine teema, mida peaksime äh, mainima, et, et on olemas ka konkurentsi pankades, sellepärast et äh, sellele me korraks ka äh, viitasime, sest me unustame ära äh, Äh, milline on tagatisorganisatsioonide äh, roll, krediidiliitude roll ja muude selliste ühistu kooperatiivilaadsete organisatsioonide roll, kus inim-, kuhu inimesed kuuluvad, on liikmed ja nendele laenatakse raha. me peaksime meeles pidama, millised on selliste organisatsioonide rollid ja me peaksime arvesse võtma, mida me teeme ja mis lihtsalt on tagajärjed, kui me ütleme pankadele, et nad peavad pakkuma põhilisi pangateenuseid. kas me siis sellega kõigepealt, kas pangad soovivad seda teha, see on võib-olla mitte nii tähtis, aga teiselt poolt, kas me avaldame survet äh, pangateenuste äh, mitte äh, osutajatele sellest, nad peavad osutama pangateenuseid vaesematele inimestele, ehk siis äh, me äh, sellisel viisil äh, muudamegi äh, erinevad krediidiühistud, kooperatiivid äh, mitte elujõuliseks, sellepärast et suuremad pangad suruvad nad konkurentsis turult välja. me peaksime olema selles osas väga, väga ettevaatlikud. ja me ei äh, tohiks äh, arvata, et need pangad äh, tõepoolest äh, hoiustavad äh, äh, krediiti, seda teevad väga harv, harvad pangad ja üks asi, mida pangad peaksid tegema, on siis finantsharidus, meil kõigil oleks vaja finantsharidust, kuid me teame seda, et pangad ei äh, hoiusta raha, nad pannakse, lähevad kontole ja põhimõtteliselt sa laenad raha pangale. sa ei pane äh, oma raha hoiuse kontole, see ongi probleem pangasektori kui tervikuga. et me vajame suuremat läbipaistvust ja ausust pangandussüsteemis, kuid äh, põhimõtteliselt, mida ma siin tahan öelda, on see, et meie jaoks on oluline, et me parendame ligipääsu vaesematele inimestele pangandusteenustele, kuid see ei tähenda, et seda pangandusteenust peab osutama tingimata pank. suur tänu! Thank you, Mr Kamal. suur tänu, härra Kamal ja härra Tiigo. So first of all uh, I am, I am really pleased that kõigepealt ma peaksin ütlema, et mul on väga hea meel, et me selle raporti oleme praegu ette võtnud ning on oluline, et me tuletaksime endale ka meelde seda, kuidas me siiani oleme jõudnud. mul on küll meeles meie diskussioon äh, koordinaatorite koosolekul ja sellest on juba mõnda aega tagasi, kui Jürgenile anda mandaat, et temast saab selle valdkonna raportöör ja nüüd meil on tegemist seadusandliku algatuse raportiga ja komisjonil tuleb päris palju algatusi õnneks ja tavapäraselt mul ei ole, meil ei ole erilist vajadust selleks, et anda välja äh, algatusraportid, aga me teeme seda praegu ja see ei ole ka juhuslik, vaid äh, see oli ka esialgses komisjoni töökavas ning komisjon ei ole oma tööd ära teinud, vaid on äh, liikunud seda teed, et esitada liikmesriikidele soovitus. ma näen, et siin on ka komisjoni esindajad, kellel on äh, keda siin süü-, selle süüdistada ei saa, aga ma tahaksin öelda, et ma seda valdkonda natuke uurisin, et kuidas me siin, siiani oleme jõudnud ja ma arvan, et see on oluline see ka siis avalikult välja öelda, et et see võib olla kuulujutt, aga ma tahaksin saada selle kohta lisainformatsiooni, et ma olen kuulnud tavapäraselt siis küllaltki kindlatelt allikatelt sellist selgitust, et on, oli üks kõrgel tasemel kokkusaamine komisjoni ja Ühendkuningriigi esindajate vahel ning äh, esitatigi nõue, et uue määrusega ka, äh, kaasnev koormus peab olema väiksem ja ohvriks muutuski see direktiiv, mis puudutas põhilisi pangateenuseid. ja me oleme nüüd just jõuluaegsel ajal ja see oli ka osa sellest paketist, nagu te ütlesite, eesmärgiga oligi äh, pakkuda võimalusi kõige haavatavamale kihile, et endal oleks ka teatud eeliseid, võttes arvesse finantskriisiga seotud probleeme. nii et äh, tõepoolest, see on kahetsusväärne, et me ei saa praegusel hetkel läbirääkimisi pidada direktiivi osas, vaid me peame kasutama seda vahendit. aga see näitab meile ka seda, kui tugev on parlament, me ei pea ootama vaid me võime ära kasutada oma volitusi Lissaboni leppe kohaselt ning ehk me peaksime seda tegema isegi natuke tihedamini. ning seega mul on hea meel, et me liigume selles suunas. ma usun, et me peaksime olema väga ettevaatlikud. põhimõtteliselt äh, meil on olemas nagu üksmeel, kuid üks asi, mille suunas me peaksime olema ettevaatlikud, on see, et me ei tekita siin konkreetset äh, finants, eraldi finantssektorit, mis on finantsteenuste pakkuja vaestele ning sellisel viisil luuakse uus diskrimineerimise liik, mida on võimalik siis äh, äh panga äh, kaudu identifitseerida, see oleks vägagi negatiivne. ma tean, et on teatud institutsioone, mis on loodud selleks, et täita ära see lünk, mis on jäetud sinna sellise tavafinantssektori poolt. kuid ma olen rääkinud ka krediidiühistute föderatsiooniga, nemad ütlesid, et ei, me ei taha seda, et meie eh, kliente teised pangad vastu ei võta. Nad ei nõua meie käest seda, et me sellise seadusandlusega ei tegeleks, sellepärast et need teavad, et see, mida nemad saavad pakkuda, on äh, äh, laen äh, nõrgematele ühiskonnas ja te ei saa survestada suuri äh, hargmaiseid panke, et nemad pakuksid laenu kõige nõrgematele, seda nad ei tee kuid äh, meie võime loomulikult äh, neid kohustada, et nad äh, võimaldavad põhilisi pangateenuseid ehk pangakontot kõigile, miks nad seda siis ei peakski tegema. nii et ma usun, et konkreetne tagatisühistuste sektor ei ole siis ähm, niivõrd oluline, et neile võiks siis diskrimineerimist jätkata ja ei tohiks siis ka äh, tekitada mingeid arusaamatusi selles suhtes, miks neid ühistuid on loodud äh,, ühistud on üksteise abistamiseks, nii et mida selline direktiiv kaasa toob? sellisel viisil äh, me äh, loobume äh, negatiivsest erikohtlemisest oma õpingute jooksul Ühendkuningriigis, mul on meeles ka teatud finants, tead-, mõningad teadusuuringud, kus me vaatasime vaesemate elanikkondade elupiirkonda, kus krediidiinstitutsioonid ütlesid, et ei, Äh, kui äh, inimene elab selles piirkonnas, siis temale kontot ei anta ja selline käitumine on olemas, meil on seda ka Saksamaal näha ja ma finantssektoris seda ei tahaks näha. nii et seega ma toetan seda üldsuunitlust, mulle meeldib ka seda, et tegemist on piiratud, kuid siduvate kriteeriumitega. ma leidsin, et see on väga hea mõte ning ma peaksin ütlema, et ma loodan, et äh, see seadusandliku algatuse raport aitab ka komisjoni juhtisikutel ja ka nõukogul jõuda konstruktiivsema lähenemiseni. ma tean, et äh, äh, teatud juriidilisi argumente esitati ka subsidiaarsuse osas, kuid ma peaksin ütlema, et tegemist ei ole eriti veenva äh, väitega, sellepärast et me oleme ka muudes valdkondades liikumas ühtsetest teenusestandardide juurde, näiteks õig-, äh, siis ligi, äh, õigus ligipääsule, äh, mis puudutab hea, suure kiirusega internetiühendust, nii et miks ei võiks olla inimesel ka õigus pangakontole ja ma olen tõepoolest nõus, et see on finantssektori enda huvides ning ma olen valmis selles valdkonnas tööd tegema ja loodetavasti me jõuame siis ka seadusandliku raportini, et meil ei ole tegemist enam omaalgatusliku parlamendi raportiga. see oleks midagi meeldivat enne jõule ka. ja mind huvitab just see, et kas ehk te võiksite anda ka sõna komisjonile, et me kuulaksime ära, milline on siis praegune arvamus ja ja mit-, mis on siis äh, nendepoolsed soovitused kas äh, näevad siin ka liikmesriikide puhulset tegevuse vahendust, kas see on nüüd vajalik või mitte ja mina võin omalt poolt siis öelda, et siiamaani ma ei ole näinud ühtegi selle kohast näidustust, kuid oleks väga hea, kui me äh, kuuleksime ka teie poolt mingid positiivsed väljendid enne jõule. ja midagi head vaestele palun, kui teil midagi öelda on, siis palun andke teada, aga siis ma tahaks teada, kas te valmistate ette ka seda, et te läheksite edasi seadusandliku äh, Äh, projektiga, kui te ei näe, siis te äh, head toetust teie tegevusele. Mr Gold, before uh, I will ask the representative of uh, commission to suur aitäh, enne kui ma annan komisjoni esindajale sõna, tahaksin ma rõhutada siin veel ühte asja ja nimelt on erinevused samade pankade äh, siis hargmaistvankade tegevuses, kes töötavad ühes või teises riigis. siin räägin ma konkreetselt omaenda koduriigi äh, kogemusest, kus äh, meil ei olnud pangateenuseid inimestele ja esimesed pangateenused, mis ka inimestele avatuks said kakskümmend aastat tagasi, oli võimalus avada pangakontosid selleks, et inimesed saaksid oma palga ja äh, me avastasime, et kui me saime nendele pangaarvetele oma pank, palga üle kantud, siis me pidime iga ülekande ja iga liigutuse eest äh, pangale teenustasu maksma. Äh, ma tean, et teistes riikides, kui te räägite oma pangakontoga opereerimisest, siis te ei pea oma pangakonto raha liigutamise eest teenustasusid maksma ja see on tegelikult äh, pankadepoolne kuritarvitamine, sest nendes riikides, kus pangad tegutsevad ja kus ei ole inimestel piisavalt kogemusi oma pangakontodega, äh, juhtub see väga tihti ja pidage palun meeles oma raportis äh, seda, et õiglane, õiglased pangateenused igas riigis ja kõikidele inimestele on olulised, härra Klute. kui rohkem ei ole sõnasoovijaid parlamendi liikmete poolelt siis ma palun komisjoni esindajal, et ta võtaks sõna. Euh, euh, suur aitäh! tervitame seda algatusraportit, mis käsitleb teemat, mis volinik Barnielegi on väga südamelähedane ning me loodame tõesti, et raport valmib kiirelt ning et see, seda tehakse kooskõlas selle aruandega, mille komisjon kavatseb välja töötada järgmise aasta suveks. mul ei ole kahjuks härra Kiigoldile jõulukingitust, mul ei ole liikmesriikidest mingisugust, mingisugust informatsiooni, jaanuari lõpuks siiski lubasid eh, nad meile mm, informatsiooni edastada, kuus kuud anti neile aega, eh, kui me küsimused välja saatsime, muide et nad siis ütleksid meile, kas äh, selles sektoris toimub neil iseregulatsioon või või reguleeritakse neid küsimusi, igal juhul ma võin teile kinnitada, et kui nad teaksid või oleksid teadnud, et need meetmed meetmed, mida liikmesriikides võetakse, ei vasta soovitustele, siis loomulikult komisjon kavatseb reageerida, komisjon teeb omalt poolt kõik selleks, et äh, kõigil kodanikel Euroopas oleks võimalik li-, saada ligipääs pangateenustele, põhiteenustele, pangakontole. finantsaspekti küsimuses tahaksin veel ühe äh, detaili lisada, mitmed sõnavõtjad ka rääkisid sellest siin komisjonist, nimelt see puudutab äh, ka mitteresidentide pangakontosid näiteks, me oleme saanud paljude Euroopa äh, kodanike käest saanud äh, kaebusi, sest neil ei ole lubatud teises liikmesriigis pangakontot avada. seda küsimust tuleb kindlasti la-, käsitleda, seda on kajastatud küll äh, soovitustes, aga komisjon kavatseb äh, jätkuvalt äh, seda käsitleda. nüüd härra Klute äh, raportis räägiti ka sularaha kuludest, muidugi kontod maksumus peab olema siiski mõistlik, ähm, elektroonilised, kaasaegsed äh, maksevahendid peavad olema kättesaadavad. komisjon oma soovitustes soovis ka teatud paindlikkust liikmesriikide poolt, sest me ei saa ju äh, kõiki pangu, äh, pangu kohustada pangakontosid avama kodanikele, kuid et tuleks tagada see võimalus, näiteks Prantsusmaa puhul, kui on vaja, eh, siis eh, keskpank võib näiteks eh, määrata, millised pangad saavad kas Euroopa Liidu kodanikele või siis Prantsuse kodanikele pangakontosid avada. seega meil on selline lähenemine, mis jätab ka liikmesriikidele liikumisruumi, äh, sest tähtis on äh, ju tulemus, seetõttu liikmesriigid äh, saavad ise otsida, milliste vahenditega nad võimaldavad kodanikele ligipääsu panga põhiteenustele. samuti on siin räägitud ka krediidiühistutest, muudest äh, finantsasutustest, kes võivad pangateenuseid pakkuda, ma arvan, et kõik see jääb liikmesriikide otsustada ja meie omalt poolt oleme valmis koostööd tegema raportööriga, parlamendiga ka, selleks et äh, ette valmistada äh, omalkatseslikku arvamust, äh, see oleks kindlasti täienduseks komisjoni aruandele, mis peab valmima juuliks ja selleks ajaks peab ka selguma, kas liikmesriigid on komisjoni soovitusi täitnud või mitte. suur tänu, härra Klute, kui te tahate veel kokkuvõtvat midagi öelda, siis palun. Äh, jah, meil on veel paar minutit aega, nii et esmalt siis tahan tänada teid kõiki kommentaaride eest. ma sain aru, et potentsiaal kokkuleppele jõuda on palju suurem kui lahkarvamusteks, nii et see teeb meie töö lihtsamaks, mul on selle üle hea meel ma ütlesin, et äh, krediidiühingud äh, leiavad ennast erilisest olukorrast täna ja ma kujutan ette, et see kehtib ka teatud pankade puhul. me peame loomulikult äh, pangakooperatiivide probleemi lahendama, näiteks Saksamaal on mitmed korporatiivpangad, mille mm, pangakontode avamise võimalus on kõikidele avatud, ka teiste riikide residentidele ja ilmselt oleks ka krediidiühingutele vaja seda äh, laiendada, mis puudutab äh, mikrolaene, siis äh, kevadel oli ka majanduskomisjonis kuulamine sellel teemal, te puudutasime neid probleeme sealgi, aga ma arvan, et need teemad, ringid on veidike eraldatud ja seetõttu ei ole ilmselt hea mõte rääkida mikrolaenudest olukorras, kus inimesed äh, ei saa mm, kõikjal ja, ja kõik inimesed ei saa avada ka pangakontosid. nii et need kaks temaatikat tuleb kindlasti lahus hoida ja seda olen ma ka teinud, jätame selle nii. aga kindlasti saame selle üle ka läbi rääkida, sõltuvalt sellest, millised on teie nõudmised ja, ja tähelepanekud. kui te olete saatnud oma ideed mulle, siis ma loodan, et äh, et meie õhtu jätkub meeldivalt, kahjuks ei ole see veel läbi, aga siiski. suur aitäh, ütleb koosoleku juhataja, meie koosolek on lõppenud, järgmise koosoleku toimumise aeg on äh, üheksas jaanuar, esmaspäev, ja soovin teile kõigile häid jõulupühi! I think you have, please take this. Yes.